Buenos días, bonjour, bonjour à tous, à toutes. Good morning everybody, dear colleagues. tere hommikust, head kolleegid, olge head, võtke istet. me peaksime tegema algust. loomulikult eh, tervitame me kõiki siin mul on suur au ja väga hea meel, et eh, parlamentidevaheline komisjonide koosolek on toimumas eh, jällegi siin kokku on tulnud kolmkümmend kaheksa liiget kahekümne kuuest parlamendist. ja sada üheksateistkümnest liikmesriigist ning üks ka Euroopa Liiduga liituv riik ja üks Euroopa majanduspiirkonna riik samuti. see tundub olevat rahvusparlamentide suurepärase huvi väljendus nendes küsimustes, mida me täna arutama hakkame jällegi Stockholmi programm ning koostöö justiits, tsiviil- ja kriminaalasjades ning politsei koostöö, see on kõige huvitavam areng tegelikult äh, Lissaboni lepingu jõustumise järgselt. Äh, me teame, millised on Euroopa Liidu toimimise lepingu olulised äh, artiklid seitsekümmend, seitsekümmend üks, kaheksakümmend, kaheksakümmend üks, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kolm ja need kõik äh, sisaldavad Euroopa Liidu Parlamendi ja rahvusparlamentide omavahelist koostööd. mis puutub äh, justiitsvabaduste ala äh, kõikidele rakendamist, see on Euroopa Liidu õigus, mis sünnib siin ja praegu. rahvusparlamendid ja Euroopa Parlamendid on selles protsessis kõige olulisema rolliga selleks, et äh, seda vabadustel ja õigustel põhinevat ala kõikidele arendada ning ka demokraatliku kontrolli all peab see protsess toimuma, sellepärast et äh, demokraatlik kontroll ongi kõige tähtsam, kui me räägime siin Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi kaasamist, siis me räägime ikkagi nende kodade kaasamisest, kes esindavad kodanikke, need on otse valitud institutsioonid kogu Euroopa institutsioonide arhitektuuris aga Euroopa Liidu mandaadi ajal, mis äh, uueneb iga kuue kuu tagant äh, automaatselt, äh, on meil siis ka toimumas kohtumised, et arutada Stockholmi programmi austatud härra David Stanton, kes on justiitskaitse ja võrdõiguslikkuse ühiskomitee juht Iiri koja, alamkojas annab meile sissejuhatava ülevaate, aga mulle on öeldud, et teda ei ole veel kohal. ja ma arvan, et me peaksime siis minema edasi ja me alustame esimese meie koosoleku sessiooniga. vaatame politsei koostööd Euroopa Liidus lähemalt, kriminaalorganisatsioonid ja kuritegevus muutub aina rahvusvahelisemaks. me räägime siin tõsiste piiliülestest kuritegevust kui me räägime Euroopa kriminaalõigusest, praegu Euroopa Parlament sellega tegeleb, eriti just meie, libekomisjon, õiguskaitseorganid äh, siseriiklikult üle kogu Euroopa vajavad äh, tugevamat ja tõhusamat äh, koostööd kui kunagi varem Euroopa Liidu piiriülest andmevahetussüsteemi kasutatakse nagu Prüm või SIS vahel jagatakse informatsiooni, luureandmeid, jagatakse vahendeid keskselt Europoliga ning ka rahvusriikide tasandil ning see tõstatab väga huvitavaid küsimusi äh, selle kohta, kuidas riiklikud parlamendid ning Euroopa Parlament saab tagada demokraatlikku järelevalvet ning kodanike põhiõiguste kaitset ning kõige olulisemalt ka eraõiguse, eraelu puutumatust. viimaste päevade jooksul oleme näinud, et see teema on väga akuutne. aga me teame igal juhul, et äh, suurem koostöö õiguskaitseorganite ja ka Euroopa Liiduga äh, tuleb äh, sisse viia, see eelkõige baseerub tõhusal infovahetusel ja me vaatame täna Euroopa Liidu ettepanekut, mis võeti eelmise aasta märtsis vastu. see on Europoli töö tõhustamine. meil on kohal ka Euroopa Parlamendi äh, raportöör härra Semera ja teil on kohe sõna. Dias Semera. suur tänu, härra president. austatud kolleegid äh, rahvusparlamentidest austatud Euroopa Parlamendi liikmed ja ma tahaksin eelkõige tervitada siin Veronique Mathieu'd, kes on koos Kornelia Erentsiga olnud variraportööriks meie raporti koostamisel, mis puudutab Europoli. ja ma olen eriti õnnelik, et ma saan siin täna öelda, et meil on kahekümne seitsmest rahvusparlamendist täna siin esindajad ning üheksateistkümnest liikmesriigist ma olen Europoli äh, määruse äh, raportöör ning ka nõukogu arvamuse raportöör. Europoli politseialane koostöö, nagu me kõik teame, sai alguse kahekümne seitsmendal äh, juunil üheksakümne viiendal aastal. ainukene instrument, mis oli selleks koostööks olemas Maastrichti lepingust ning Europoli töö parendamiseks, oli vaja võtta kahe tuhande kolmandal aastal kaks lisaprotokolli vastu ning need lisaprotokollid võeti vastu kahekümne üheksandal märtsil, need jõustusid siis ja kaheksateistkümnendal aprillil kaks tuhat seitse olid nad kasutusvalmis. tegu oli väga pikaajalise ja keerulise protsessiga oli olemas, äh, oli vaja äh, luua tõeliselt toimiv äh, õiguslik vahend, mis aitaks kuritegevuse vastu või, võidelda. ning peale, peab ütlema, et see kuritegevus muutus aina organiseeritumaks. tänu sellele loodi Amsterdamis siis Euroopa politsei koostoimimiskeskus kahe ja kahe tuhande üheksandal aastal otsustas nõukogu luues Euroopa Politseiameti Europoli. Lissaboni leppe jõustumine kahe tuhande üheksanda aasta detsembris eh, tun-, tunnustas eh, Euroopa kaasotsustusõigust ametlikult. artikkel kaheksakümmend kaheksa eh, ütleb, et nõukogu ja Euroopa Parlament öö, eh, otsustab tavamenetluse raames eh, Europoli tegevusvaldkonna ja pädevused. sellega tegeleme edasi. Europol peab öö, toetama riiklike politseijõudude tegevust ning samuti aitama eh, raskete kuritegu, raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses. peame eh, vahendama eh, informatsiooni liikmesriikide vahel, analüüsima kuritegevust, aitamaks riiklikke politseijõudusid et eh, piiriüleseid eh, juurdlusi läbi viia. nüüd mõned eh, kronoloogilised andmed. komisjoni poolt esitati ettepanek seitsmendal mail ning nagu ma eile ütlesin, ma esitasin omapoolse õigusloomilise ettepaneku, mis oleks siis nii-öelda alternatiivne ettepanek sellel on väga pikk äh, põhjendusosa ja esitasin komisjonile ka sada kolmkümmend muudatusettepanekut. kaheksateistkümnendal juunil esitasi, esitan ametlikult äh, oma ettepaneku, sest äh, olen liibe komisjoni raportöör. üheksandal juulil arutame seda ametlikult ettepanekul on neliteist peatükki ja seitsekümmend üheksa artiklit. kuigi põhiliselt tegeleme sellega siin libe komisjonis, eh, eh, on veel eh, neljal teisel komisjonil arvamusõigus, eelarvekomisjonil, er-, eelarve kontrollikomisjonil, õigusasjade komisjonil ja põhiseaduskomisjonil. see äh, Mm, selles dokumendis on väga palju eh, uut. kõige olulisem muudat-, kuigi mõne, mina esitasin neid muudatusettepanekuid väga palju. kõigepealt ütlen seda, et ma ei ole nõus sellega, et eh, CEPOL ja Europol mm, ühendataks omavahel. Europol kaotab selle läbi võib öelda, et Europol äh, elimineeritakse selle läbi. samuti ei ole võimalik talle äh, korralikku juhatust äh, välja töötada. ma leian, et et üritatakse Europoli sellega lihtsalt alla suruda, see ei ole meie jaoks sobiv. ma esitasin hulga muudatusettepanekuid, seda ka äh, härra Hastingu abil, härra Hasting istub siin minu kõrval äh, laua taga. esitasin muudatusettepanekud äh, selle kohta, kuidas riiklikke üksusi tugevdada ning äh, kindlasti on see teie jaoks veel huvitavam. struktureerisin ka koostasin ka ettepanekud selle kohta, kuidas eh, Europoli tegevust Euro Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide parlamentide eh, poolt paremini kontrollida. Lissaboni lepe ütleb, et eh, Europoli tegevus allub demokraatlikult valitud võimuesindajate kontrollile. see parlamentaarne kontroll on eraldi välja töötatud äh, äh, määrustiku artiklis üheksa, samuti, samuti on sellele korduvalt viidatud kogu ülejäänud dokumendis. Europoli tegevuse kontroll koos äh, rahvusparlamentidega on eraldi välja toodud õigusloomelises ettepanekus, nimelt leian, et tuleks luua nii-öelda kontrolligrupp mis peab olema piisavalt väike, milles osaleksid siis Euroopa äh, Parlamendi libekomisjoni liikmed äh, ning äh, samuti ka siseasjade komisjoni liikmed liikmesriikide parlamentidest. ning see kontrollistruktuur töötaks siis lähtudes Euroopa Parlamendist ning selle eh, grupi kutsus kokku Euroopa Parlamendi president ja eh, seda juhataks eh, ka üheskoos libe komisjoni esimees ning Euroopa Liidu eesistuja riigi parlamendi siseasjade komisjoni esindaja. see garanteeriks koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide parlamentide vahel sooviksin teile selgitada ka seda, millised eh, peaksid olema raportööri arvates <clears throat> kontrollikomisjoni volitused. igal aastal esitatakse sellele kontrollikomisjonile eh, raport Europoli tegevuse kohta. iga-aastane, eh, mitmeaastane tööprogramm ning samuti Euroopa Andmekaitseameti juhataja Äh, raport, äh, mis vaatab üle Europoli äh, tegevuse, samuti komisjonipoolse raporti Europoli efektiivsuse kohta ja lisaks sellele kultuur, kontrollistruktuurile võib välja kutsuda ka Europoli esimehe kandidaadi, mitte ainult või ka esimehe, mitte ainult selleks, et ta meile ettekande esitaks, vaid ta ka arutaks meiega oma funktsioone ja tegevust. samuti eh, esita-, tegelikult osaleksid tervedirektor, samuti ka andmekaitse, eh, Euroopa Andmekaitseameti esindaja, Euroopa Komisjon ei ole võimalik politsei, äh, politsei tegevuses garanteerida andmekaitset, toimivat andmekaitset, kui Andmekaitseameti esindajad selles töös ei osale. samuti, äh, nagu ma ütlesin, siis peaks töös osalema Euroopa Komisjon. Euroopa Parlamenti liikmesriikide parlamendid saavad äh, hinnangud erinevate ohtude kohta, samuti strateegilise analüüsid äh, ning äh, samuti ka äh, Europoli äh, eesmärgid ja eesmärkide täitmine. ning kõik see unustamata Europoli kõige tähtsamat eesmärki ja samuti ka unustamata seda, et Euroopa Parlament on eelarve, on eelarvepädev institutsioon nüüd. ja see äh, kont-, äh, kontrolligrupp äh, osaleb ka nii Europoli direktori ametisse määramises kui ka tema eelarve arutamises. suur tänu teie tähelepanu eest ning olen valmis ka teie küsimustele vastama, aitäh. suur tänu teile, härra Demera. nagu me näinud, siis olukord on selge. tänane hommikune sessioon, esimene, tegeleb nii politseikoostöö kui koostööga äh, Äh, kriminaalasjades ja see hoiab meid tegevuses terve hommiku jooksul. me vaatame ka äh, justiitskoostööd pärastlõunal ning lõppkokkuvõttes räägime Euroopa kohtukultuurist, nii et Euroopa õiguskultuurist võib-olla ka tervikumalt, tervikuna. kõigepealt siis äh, sissejuhatav sõnavõtt on kuuldud ja poodiumi liikmed järgnevad saavad kohe sõna. tervitame siin härra Lordi, äh, Hanne Otsvisvik, kes on Ühendkuningriigi Lordide Koja Euroopa Liidu allkomisjoni F esimees, siseasjad, tervishoid ja haridus. meil on suur au teid täna siin tervitada. edasi äh, kuulame Peeter Hastingsit, kes on Euroopa andmekaitse inspektor, kes on meie äh, libekomisjoni koosolekutel tavakülaline ning parlamentide vahelise konverentsi esineja täpselt samamoodi, aga kõigepealt siis härra äh, Šisvik, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, mul on suur au äh, täna anda oma panus siin ühe rahvusparlamendi delegatsiooni nimel ning ma tervitan teie esimehe rolli ning ka selliseid koos viibimisi sellepärast, et ma arvan, et see on valdkond, kus teatud osa pädevust on antud Euroopa Liidule, aga palju pädevusest jääb ikkagi endiselt liikmesriikide juurde ja see saab ka nii olema ilmselt politsei ja kriminaalkoostöö osas. aga väga oluline on see, et äh, rahvusjärelevalveorganid ehk parlamendid saaksid äh, teada ka, mida teeb järelevalveorgan Euroopa Liidu tasandil ehk Euroopa Parlament. oluline on see, et me tuleme kokku, räägime neist asjadest ja töötame selle kallal, sest äh, kui me püüame need asjad jagada kahte erinevasse lahtrisse ja tegeleme nendega eraldi, äh, ei toimu mingisugust koostööd, nii et väga hea, et te võtsite selle algatuse mõned aastad tagasi, et need regulaarsed kohtumised oleksid paremini toimivad, kui seda oli see koostöövorm minevikus. see komisjon, mille juhaks olen mina, on tutvunud Europoli tööga mitmes valdkonnas, eriti viimaste uurimistegevuste jooksul, mida me oleme läbi viinud ja ka avaldanud. me oleme vaadanud, milline on Euro-, Europoli roll eh, sisejulgeoleku strateegias Euroopa Liidus, me oleme vaadanud rahapesuru eh, rolli, eh, Europoli rolli Äh, uimastikaubandusele ning ka küberkuritegevusele. ja me oleme tegelikult näinud äh, Europolilt väga head tööd viimastel aastatel. Need uurimistegevused, mille meie oleme läbi viinud ning äh, avaldanud ka raportid sel teemadel, on pannud väga suurelt Europoli austama ning me oleme näinud, et aina suurenev vajadus on õigusorganitel liikmesriikidel äh, kasutada Europoli erinevaid ressursse ja ka instrumente, sealhulgas äh, näiteks andmete analüüs, ühtsed äh, uurimisrühmad, mis äh, teatud kuritegevuse valdkondadega tegelevad, samuti Europoli võimalused tagada, et tõsine organiseeritud kuritegevus leiab tugevama vastulöögi, ühtsema vastulöögi kui lihtsalt erinevate liikmesriikide vastulöökide summa kuna ra-, kuritegevus muutub aina rahvusvahelisemaks ning kurjategijad kasutavad ära kõiki neid vabadusi, mida ühisturg pakub. isegi äh, saareriik, kust mina pärit olen, saab aru, et meie sisejulgeolek ei alga ega lõppe seal, kus algab veepiir. ja seetõttu ma tänan äh, selle ettepaneku eest täna arutada Europoli ettepanekut ning raportöör juba juhatas selle väga hästi sisse. Europoli määrus Lissaboni lepingu järgselt, mida komisjoni ettepanekuga algatati aprillis. minu äh, kodukomisjon pani ette meie koduvalitsusele, et nad peaksid kindlasti osalema selle määruse teemalistel läbirääkimistel äh, kolme kuu perioodil, äh, mille, mida siis näeb ette vastavalt Lissaboni leping Nad peavad kolme kuu jooksul otsustama, kas osaleda läbirääkimistel või mitte. ja Europoli eh, jätkuva eh, arengu tuules otsustasime me eh, toetada küberkeskuse rajamist Europoli sisse, arvestades, kuivõrd suuremahuline on praegu küberkuritegevus ning kuivõrd see ohustab meie majanduslikku heaolu, oli see kindlasti õige asi ja ma arvan, et just Europolis peakski olema selle pädevuse keskus. Äh, vajalik on ka see, et liikmesriikide õigusorganitel oleks võimalus jagada rohkem Euroopa Liidu informatsiooni, kui nad on seda minevikus teinud, ning et nad saaksid kasutada selle koordinatsiooni meetodeid varem ning alustada juba tõhusamat koostööd varemates faasides. Äh, loomulikult äh, selliste infovahetuste ja jagamise küsimus on alati väga tundlik ja seda peab kindlasti arvesse võtma ka määruse uue teksti koostamisel aga mina arvan, et on kõikide üldistes huvides, et sellistest tundlikutest, tundlikutest küsimustest saadakse üle ning et Euroopa Liidus oleks vabamalt suurem vool informatsiooni selliste eh, kuritegevuse liikide kohta, sellepärast et nii ainult on võimalik eh, pilt täielikult kokku panna ja saada informatsiooni kuritegevus, kurjategijate kohta üks küsimus, mis tõepoolest meil tekitas kahtlusi, oli Europoli ja Seipoli kavandatav ühinemine, nii nagu raportöör juba ütles. üldiselt äh, agentuuride liitumine kulutõhusust suurendab, aga me ei usu, et praegu on see liitumiskava ja ka potentsiaalsed säästukohad äh, meid veenvad ja ma arvan, et enamik liikmesriike arvas nii, kui nõukogu seda esimest korda arutas kaks nädalat tagasi ning äh, raportööri sissejuhatusest oli selge, et äh, nad jagasid äh, ka tegelikult Euroopa Parlamendi arvamust, nii et mulle tundub, et see kavandatav ühinemine aset ei leia. sellepärast, et ministritele anti nüüd juhtnöörid, et nad peaksid minema edasi läbirääkimistega ilma selle kava, ühinemise kavandamiseta. me tervitame eriti seda osa komisjoni ettepanekust, mis käsitleb Europoli demokraatlikku järelevalvet parlamendi poolt. raportöör juba puudutas seda teemat, aga tundub, et politsei koostöö kriminaalõiguse ja teiste sääraste valdkondade koostöös, äh, need on valdkonnad, kus Euroopa Liidu pädevus on seotud tihedalt liikmesriikide pädevusega selles vallas on väga oluline leida õige segu Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide järelevalve osast ja komisjon on minu arust äh, laias laastus õnnestunud selles ülesandes. ja minu arust on väga hea, et nad on võtnud äh, ette sellise kergema institutsioonilise struktuuri ja need koosolekud, mis hakkavad toimuma kahe äh, parlamendi tasandi vahel, on umbes tänase koosoleku sarnased ja see ei ole niivõrd karm administratiivne struktuur ning on tõhus me peame tagama, et parlamentaarne järelevalve ei hakka Europoli operatsioonide äh, osa lahkama. meie valitsus ja meie parlamendid ei võtaks äh, sellist asja kuuldagi rahvusriigi tasandil ning ka Euroopa Liidu tasandil ei tohiks seda teha. Äh, Briti positsioon on see, et vastavalt Lissaboni lepingust Äh, lepingule on võimalik Briti parlamendil äh, loobuda koostööst äh, nendes struktuurides, kui detsembrini käesoleval aastal ei võta nad vastu komisjoni jõustamispädevust. meie komisjon uuris sealjuures poliitikute, praktikute ja teiste asjatundjate arvamusi. meie raport sel teemal avaldati aprillis ja meie arvamus oli see, et äh, sellist erandit ei ole Ühendkuningriigi valitsus väga hästi kasutanud. mulle tundub, et nad ei jõua päris hästi järeldusele, kas peaks osalema selles koostöös või mitte ja mõlemas äh, kojas parlamendis äh, tuleb see asi läbi arutada, enne kui lõppotsus võetakse. aga mis iganes ka ei juhtu, meie vaade on selles, et Europol on liiga vajalik instrument organiseeritud äh, kuritegevuse vastu võitlemiseks. Ühendkuningriik ei tohi seda kõrvale heita ja me peame tagama, et Ühendkuningriik on selle tegevuse väga oluline ja sisuline osa. suur tänu. Äh, Lord Hannay, äh, suur tänu selle ettekande eest arvestades, kuivõrd unikaalne on Ühendkuningriigi osalus kõikidel vahe, vabadustel põhinevas tsoonis, siis me teame, et need erandid Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani jaoks teatud küsimustes otsustati tegelikult äh, Lissaboni lepingu sõlmimisel, sellepärast et äh, leping oleks, saaks üldse sõlmitud. aga te praegu ütlesite selgelt välja, et te saate aru, kuivõrd oluline on nende oluliste koostöövormide kasutamine. eriti, mis puudutab äh, piiriülest tõsist kuritegevust. nii et suur tänu teile ja edasi läheme kolmanda ettekande juurde Äh, selle esitleb äh, Euroopa andmekaitseinspektor härra Peeter Hastings ja siis äh, teeme otsa lahti arutelule. selgitan teile siis pärast neid tingimusi. aitäh, härra esimees. ma ootan huviga seda arutelu täna siin libe komisjonis ning ma tänan, et sain selle võimaluse tulla siia arutama seda, neid kõiki neid küsimusi parlamentide äh, vahelise konverentsi käigus. Europolist rääkides ma pean kõigepealt ütlema seda, et operatiivne politsei tegevus käib liikmesriikide tasandil ning see ongi praegune asjade seis Euroopa Liidus. kuid operatiivne politsei töö on äh, saanud aina rohkem endale piiriülest äh, loomust ning siin äh, seega on nad aina rohkem kaasatud operatiiv- ja strateegilise info vahetusse piiriüleselt ning meil on ka vajadust rohkem sellise info vahetamiseks. ning siin tuleb mängu Europol. Europol toetab on toetav asutus, ähm, ta toetab ähm, infovahetust ja selle analüüsi selleks, et tõhustada õiguskaitsetegevust liikmesriikide tasandil. komisjoni tege-, äh, ettepanek, mis tuli välja esimesel aprillil, äh, üritab Europoli rolli tugevdada ning anda talle paremad toimimisvahendid ning samuti võtab kasutusele mitmed äh, Äh, andmekaitset käsitlevad äh, tugevdavad sätted. minu arvates äh, tuleb see, kuna see tuli välja mai lõpus ning mulle tundub see, et rõhuasutus on pandud sinna, et Euroopa Liidu lähenemises on andmekaitsele rohkem rõhku asetatud ning meil on vaja ettepanekut tegelikult veel parandada ja see on minu arvamus ning kolmkümmend neli, kolmkümmend kaheksa äh, on näiteks sellised punktid, mis on problemaatilised ning äh, raportöör kindlasti leiab äh, siin mitmeid võimalusi, kuidas muudatusettepanekuga seda parandada. tuldi välja ka ühe teise arvamusega, Europoli ühise eh, ülevaatusasutuse all ning mis asutati üheksakümnendatel aastatel konventsiooni alusel. see pidi olema eh, valitsuste vaheline asutus tolleaegse koostöö parandamiseks liikmesriikide vahel. ning sellesse asutusse kuuluvad eh, riiklike andmekaitseasutuste esindajad. kui te vaatate seda arvamust, siis võib jääda mulje, et me ei ole nõus selle ettepaneku hindamisega nõudmisega ning mõnes mõttes on see ka tõsi, kuid äh, me oleme ka paljuga nõus ning ma tahaksin rõhutada nende kahe arvamuse e, puhul neid asju, mis meiega on nõus olema. Europolil on kasutusel praegu väga tugev andmekaitse planeering ning e, Europol tegeleb ja tema maine on väga hea sellel tasandil ning meie arvates seda tasandit ei tuleks e, mitte mingil moel kahjustada või alandada, seda andmekaitse tugevust. samuti me leiame, et komisjoni ettepanekut tuleks natukene parandada ning kui te näete si-, si-, te näete siin väga palju sarnasusi nende kahe arvamuse vahel. me oleme saanud suurema pädevuse ja seega äh, võimekuse ning me ei peaks kaitseklausel, kaitsemeetmeid äh, kõrvale jätma. üks nendest äh, sektoritest või valdkondadest on info ülesehitus. Äh, ettepanekus tehakse ettepanek parema paindlikkuse jaoks, see on vajalik, kuid ettepanekus ei rõhutata piisavalt seda, et meil on vaja ka täpsemalt pane, panna paika, mille, need eesmärgid, milleks seda infot kogutakse, politsei koostöös. nii et siis äärmiselt oluline just see, et mil-, otstarbe, milleks infot kasutatakse ning samuti ka Europoli tegevust on siin rõhutatud. me oleme tulnud välja mõningate ettepanekutega, kuidas oleks võimalik kõike parandada ning panna siia sisse juurde äh, rohkem paindlikkust, et kõik oleks rohkem teostatav. mõjuhinnangute koostamine enne seda, kui uued äh, teabevahetussüsteemid luuakse see ei saa olla ainult otsus, vaid tuleb hinnata, kas on olemas konkreetseid riske ja siis tuleb nende riskidega tegeleda. ning väga sageli arutatakse nendest ka äh, äh, andmekaitse inspektoriga. mis puudutab järelevalvet, siis on meil vaja holistlikku lähenemist mis nõuab samuti seda, et me kaasaksime äh, äh, riikide andmekaitseinspektorid, äh, kellel on pädevused riiklikul tasandil. ning lõpetuseks on siin ühine seisukoht mõlemas ettepanekus see, et uus andmekaitse raamistik on oluline, tegemist on suure tööga ning siin on sees äh, direktiivid ja määrused, siin on paar uuenduslikku ideed sees nendes õigusaktides äh, ning see peaks muutma Europoli äh, reeglid samuti tõhusamaks. tahaksin veel lõpetuseks rõhutada ühte aspekti meil on vaja paremat järelevalvestruktuuri ning seetõttu on meil vaja liikuda valitsuste vahelisest äh, üheksakümnendate aastate lähenemisest Euroopa Liidu lähenemiseni, mis kaasab äh, ka minu institutsiooni järelevalve rolli. meie tehostame järelevalvet üle viiekümne asutuse ja institutsiooni üle Euroopa Liidu, meil on kõik pädevused, et seda teha ning praegune struktuur omab väga piiratud vahendeid, vihematuid pädevusi, meil ei ole sõltumatust piisavalt. mina tervitan ettepanekut valikut. et järelevalve peab olema tugev, kuid ma tahan rõhutada, et see saab toimida praktikas ainult siis, kui meil on olemas andmekaitseasutustega kõhustatud koostöö ning mina tahan, et siin ettepanekus oleks see aspekt ka sees. seega ma teen ettepaneku, et me jätkame samal rajal, kuid me teeme rohkem koostööd omavahel. üks väga praktiline näide. andmevoog Europolisse andmed, mis lähevad Europolist liikmesriikidesse. Europol kogub teavet ja teeb seda aina rohkem ka teistest allikatest, eraallikatest. ning kui me vaatame seda kõike holistlikult, siis me peaksime olema võimelised äh, sekkuma nii riiklikul tasandil, liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil, et näha kogu mõju ja kõike toimimist tõhustamis äh, Äh, tegevus, see on äh, uus, äh, uus, Euroopa kohtute jaoks on see uus ülesanne ja meil on vaja teha seda tõ-, tihedas koostöös, aitäh! suur tänu, härra Hastings! nagu me näeme, siis me oleme praegu keskendunud rohkem Europolile, selle väljakutsetele ning väljakutsetele, mis liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahelises koostöös peaks olema Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kaheksakümmend kaheksa lähtuvalt. ma annaksin sõna nüüd inimesele, kes enne oma esinemise aja maha magas. ta oli liiklusummikus kinni, härra Dietrich Neumann on kohal ning kui te lõpetate oma sissejuhatava sõnavõttu, siis hakkame kohe aruteluga peale. Europoli ärikooperatiivteenuste juhataja on Dietrich Neumann ja tegelikult Europoli siis ka esindab. Thank you, Mr Chairman um,. Honorable Chairman distinct... suur tänu, härra esimees. For indeed my suur tänu. sooviksin kõigepealt vabandada selle eest, et ma äh, hilja, hilinemisega jõudsin politsei peaks siiski silma paistma sellega, et ta jõuab õigel ajal kohale. ning äh, kui ma saame tõesti, kui me saame tõesti äh, volitusi juurde, siis me kavatseme aidata oma Brüsseli kolleege liiklusolukorda lahendada. suur tänu, et Europoli sellele kohtumisele kutsusite. minu jaoks on suur au siin olla. õnnetuseks äh, meie direktor ei saanud teie kutsele vastata, minul on see suur au teile täna esineda kõigepealt äh, uuest äh, õiguslikust alusest, mille äh, projekt on esitatud. sellised kohtumised nagu tänane on Europoli jaoks väga tähtsad. võin teile öelda, et me tervitame komisjoni poolset ettepanekut meie operatiivset tegevust tõhustada uute, uue raamistikuga Eh, nüüd on sellel eh, dokumendil on väga eh, palju, selles on väga palju uut. mina kui jurist saan sellest kergesti aru, see on, leian, et see on hästi loetav, sellega seoses on ta ka läbipaistvam. meie huvides on see, et me teeks oma tööd tõhusalt ja et me toetaks liikmesriikide politseid võimalikult suurel määral nende tegevuses mõned aspektid on meie jaoks eriti teretulnud, eriti need, mis puudutavad ettepanekuid meie operatiivse tegevuse tõhustamiseks ehk siis Euroopale võimalus osaleda ühtses järelevalve ja uurimismeeskondadesse puudutab pädevate ametite kaasamist paremat äh, info, äh, äh, paremat informatsiooni kättesaadavust, informvoogude paremat haldamist ning paremat finantseerimist liikmesriikide poolt, liikmesriikide panustamist Europoli eelarvesse. üks suuremaid, üks uusimaid aspekte puudutab andmehaldus põhimõtet. on äh, eriti oluline uuendada äh, info haldamisprotsessi praeguses ähm, praeguses olukorras, sest äh, praegused seadused on viiskümmend aastat vanad. me peame seda, neid kaasajastama, võttes arvesse praegust konjunktuuri. oleme leidnud, et praegused ohud terroristlike organisatsioonide ja kuritegelike organisatsioonide poolt on äh, teistsugused. Äh, möödunud aastakümnetel oli ähm, olid, äh, oli informatsioon palju Eh, spetsiifilisemad, eh, näiteks tegeleti eraldi kokaiini eh, smugeldamise või inimsmugeldamisega. praegusel hetkel on tegu kuritegelike organisatsioonidega, mis tegelevad väga paljude erinevate kuriteoliikidega. see tähendab seda, et praegune õigusraamistik äh, äh, tähendab siis, et äh, käsitleb informatsiooni väga erinevates süsteemides ja see ei võimalda meie ana-, analüütikutel näha võimalikuid, võimalikke sidemeid erinevate kuriteoliikide vahel, kurite-, kuritegele organisatsioonide tegevuse vahel. seega on meil kogemus, et see ei aita meil piisavalt efektiivselt, piisavalt tõhusalt liikmesriike aidata. nii et äh, me peaksime äh, ühest küljest loogiliselt äh, informatsiooni eraldama ja ja samuti, mis on väga oluline, liikmesriigid on need, kes eh, esimesena ja eelkõige andmeid haldavad ja kontrollivad. loomulikult eh, peab ka Europol võimalikult kõrgetasemeliselt andmeid kaitsma. meil on eh, hea kuulsus selles osas, oleme alati väga efektiivselt andmekaitsega tegelenud. põhilised andmekaitse põhimõtted äh, peavad äh, laienema kõikidele Europoli tegevustele, sõltumata struktuurist ja nende, selle iseloomust. ja äh, see peab jätkuma samal tasemel ja paremal kui praegu. peame lihtsustama praegu toimivaid protsesse ja süsteeme. Ähm, äh, andmed sisestatakse kui ühe korra, mitte läbi erinevate süsteemidele, läbi, mitte eri, läbi erinevate süsteemide, see peaks aitama äh, tööd tegema tõhusaks, tõhusamaks. ning äh, äh, samuti ka äh, praeguse andmekaitse direktiivi nelikümmend viis kaks tuhat üks äh, nõudmised tuleks kohandada praegu hästi toimivasse režiimi, mis on kehtinud viiskümmend aastat peame muidugi mõtlema selle peale, et üldised kandmakaitse põhimõtted on loodud selleks, et nad sobiksid võimalikult erinevatele valdkondadele. näiteks jõustus meetmetel eh, peab olema eh, meie infohaldus eh, efektiivsusele suur mõju. üldiselt oleme nõus sellega, et praegused sätted toimivad eh, ja seega radikaalsed muutused ei ole vajalikud. loomulikult on veel teisigi väga palju huvitavaid eh, aspekte selle ettepaneku juures. ma sooviksin eh, esile tõsta ühe, ma ei, ma ei hakka rääkima siin Sepolist ja sellega ühinemisest ja liikmesriikide arvamused on selle kohta väga äh, erinevad ning äh, see kajastub äh, ka neil äh, sees. meil ei ole praegusel hetkel selle kohta rohkem kommentaare lisada. kui tehniline, kui nõutakse tehnilist informatsiooni lahenduse leidmiseks, siis loomulikult me hea meelega oleme valmis seda, seda jagama. nüüd parlamentaarne kontroll me südamest tervitame ettepanekut suurema läbipaistvuse ja äh, saavutamiseks ning samuti ka äh, vastutuskohustusest. meil on äh, tihedad kontaktid juba praegu erinevatel tasanditel Euroopa Parlamendiga, me külastame siin seda asutust tihti ja oleme kontaktis paljude parlamendiliikmetega ning hea meelega teavitame Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamentide liikmeid oma tööost. kui äh, te arvate, et Euroopa, Europoli töö on vajalik, siis on teil võimalik äh, meie tööd toetada äh, oma, näiteks oma valijate abil. see aitaks meil ka Euroopa kodanikul oma tööd arusaadavamaks teha. me tervitame praegusest uut määruse projekti, kui see vastu võetakse, siis eh, on meil õiguslik alus tõhestava koostöö saavutamiseks, informeerime Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamente eh, detailidest eh, oma töö kohta. ning see puudutab nii strateegilist analüüsi kui muud, see puudutab hinnangut, hinnangute andmist, partnerluskoostööd ning eh, samuti eh, saame eh, juunised Euroopa Parlamendi koht-, käest oma mitmeaastase tööprogrammi kohta, et see oleks efektiivsem ja toimivam. samuti ka Europoli juhtimist kõige kõrgemal tasandil. me tervitame seda, et määrus legaliseerib Euroopa Parlamendi ligipääsu eh, tundlikule ja salastatud informatsioonile. see oleks minu poolt kõik. ma loodan, et ma suutsin, eh, ma suutsin oma kõne eest kinni pidada, olen valmis vastama teie küsimustele nüüd on meil aruteluks piisavalt eh, materjali, ütleb härra esimees. kõigepealt räägime selle arutelu reeglitest. me anname rahvusparlamentide liikmetele sõna kahe või kolme inimestes gruppides ja seejärel saab sõna üks Euroopa Parlamendi liige selleks, et me saaksime erinevad vaatenurgad siin kokku viia eriti selle ette pandud määruse teemal. sest me räägime ikkagi Euroopa Liidu politsei koostööst, mis on kogu selle määruse eesmärk ning loomulikult on oluline küsimus ka, kuidas kaasata parlamente, nii Euroopa Parlamenti kui rahvusriikide parlamenti ja see on väga oluline demokraatliku järelevalve aspektist. esimene grupp saab kohe alguse, proua Matrai saab kohe sõna, kes esindab Ungari parlamenti kas see on proua või härra, küsib äraesimees. siiski proua, palun, teil on sõna. tänan, Massu, tistet elnök úr, tistet kolleegid, hölgyeim ja uraim. az Euroopa Tanács által daamid ja härrad, austatud kolleegid, Euroopa Nõukogu võttis vastu Stockholmi programmi ning selle programmi eesmärk on rakendada kõiki neid programmis olevaid põhimõtteid. nüüd aga tundub, et on vaja uusi suuniseid. mis prioritiseerib erinevate liikmesriikide huvisid. illegaalne sisseränne on Ungari jaoks väga oluline teema ning meil on vaja tõhusaid meetmeid just äh, ebaseadusliku sisserände vastu. sellepärast, et äh, Kagu-Euroopast ja Ida-Euroopast äh, tulev ränne toimub läbi Schengeni ala ja seda just Ungarisse. kahe tuhande kaheksandast aastast on igal aastal äh, selliste inimeste arv aina suurenenud, kes äh, niimoodi jõuavad Ungarisse ning viimastel aastatel on olnud illegaalsete sisserännanute arvu suurenemine kuni kolmkümmend protsenti aastas. Äh, ja veelgi enam on suurenenud äh, ränne viimasel aastal sada viiskümmend protsenti lausa. samas oleme me näinud ka positiivseid tendentse. Frontex ja komisjon on sellised positiivsed äh, uudised ka edastanud, äh, aga samas Ungaris me ei ole seda omal nahal tundnud, sellepärast et meieni jõuab teisene ränne. kuussada viiskümmend kaheksa protsenti oli põgenikustaatuse avalduste kasv eelmises kvartalis. väga palju kasutatakse neid inimesi ära ja seetõttu on meil vaja intensiivselt teha koostööd liikmesriikidega ning ka kolmandate riikidega. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Frontexi raportis, mis puudutab välist maipi-, maismaapiiri oli just Ungari see, kes nõustus sellega, et äh, meie sisserännanute arv läbi maismaapiiri on teisel kohal üldse kogu Euroopa Liidu riikidest. me oleme töötanud koos Serbia ja teiste äh, riikidega, ka kolmandate riikidega äh, sisserände vallas, sellepärast et illegaalne immigratsioon on probleem ja kogu Euroopa Liidu tasandil, nii et meil on vaja ühendada jõud selleks, et nende ohtudega silmitsi seista. Euroopa Liidu äh, programm selles osas aitab Ungaril täita oma rolli äh, illegaalse immigratsiooni vastases võitluses. me oleme kontaktpunkte avanud, erinevaid äh, esindusi äh, samuti oleme vastu võtnud eh, spetsialiste teistest riikidest, et aidata meil tõhusamalt töötada. Ungari on teinud väga palju ära selleks, et eh, seista silmitsi illegaalse immigratsiooni survega ning ka organiseeritud kurjategijate gruppide tabamiseks samuti. suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu teie panuse eest, enne kui me läheme järgmiste sõnasoovijatega edasi, ma tahaksin tuletada teile meelde, et kell kümme kolmkümmend jõuab äh, proua Lebail siia, kes on Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektor ning ka Cecilia Malmström järgneb talle Euroopa Liidu siseküsimuste volinik. nii et ma tuletan teile meelde, et olge head, pidage kõneajast kinni, kaks kuni kolm minutit saab igaüks sõna, sellepärast et meil on tõesti väga palju inimesi, kes sõna Äh, soovivad esimeses diskussiooniringis, olge head, pidage ise oma kõneajast kinni, nii et ma ei pea hakkama siin haamrit lauale taguma. proua Gregor, kes esindab äh, Horvaatia parlamenti, saab järgnevalt sõna, olge hea. daami ja gospodo ah,. Excuse me, Mr Gregor. Mr Gregor, yes. härra Gregor, palun. aitäh, et te parandasite, härra esimees E Horvaatiast saab peatselt e, e, Euroopa Liidu liikmesriik ning praegu me tegeleme just õigusandlusega selleks, et Euroopa Liiduga liituda. eriti puudutab see justiitsküsimusi ja praegusel hetkel oleme me just jõudnud sinnamaani, et oma seadused viia kooskõlla akiiga äh, ehk kõikide tingimustega, millega me olime nõus siis, kui me olime alustamas läbirääkimisi liitumiseks. Horvaatia on tõesti praegu väga ärevil ning arvestades praegust organiseeritud kuritegevuse taset, tähendab see seda, et me kardame ja jagame ka hirmu koos oma naaberriikidega. me peame töötama koos oma naaberriikidega selleks, et organiseeritud kuritegevusele äh, väitseid pähe panna ja seetõttu on väga oluline, et tugevam ja tõhusam koostöö leiaks aset kõikide Euroopa Liidu institutsioonide vahel. me soovime ja me ka loodame, et on võimalik see, et me saavutame mingisuguse koostöö tasandi nii, et kõik saaksid kasu sellest koostööst ja saaksid teha sinna ka ettepanekuid. erinevate kaupade äh, või raha konfiskeerimine, mis on pärit äh, kuritegelikust äh, tegevustest, peab olema võimalik, aga koostöö peaks olema ka Euroopa Liiduga teistsugustelt tasemetelt võimalik. me oleme päris palju kogenud et äh, kahepoolselt äh, üksikute riikidega on väga hea koostöö ja me oleme ka vastava kokkuleppe sõlminud ning nii on võimalik ka töötada vastavate pädevate ametitega erinevates äh, liikmesriikides koos. me oleme kogenud, et erinevate politseiorganitega koostöö sujub väga hästi ja aeg-ajalt saadetakse ka politseiametnikke äh, teistest riikidest Horvaatiasse, selleks et Horvaatia äh, kolleegidega saaks koostööd teha. kõiki neid algatusi peame me toetama ja suvi on igal juhul kuritegevuse kõrgaeg. me loodame, et me saame sellel ajal ka toetust ning et Euroopa Liiduga liitumine võimaldab meid äh, seda, et äh, me suudame äh, võidelda äh, piiriülese kuritegevusega. piiriülene kuritegevus võib olla väga kasumlik tegevusvaldkond, eriti kuna piiriülesus pakub lisavõimalusi kurjategijatele. ja sellised piiriülesed praktikad tekitavad loomulikult probleeme ka politseijõududele. härra Kikkol, palun. aitäh mina räägin siin Ühendkuningriigi konservatiivide esikõnelejana. tahaksin ütelda seda, kui tervitatud on see arutelu, mis siin praegu toimub ning äh, me ei ole seda alati rääkinud äh, läbipaistvalt ning selgelt. Äh, me kõik kindlasti hindame väga palju Europoli, sest Europol on äärmiselt oluline vahend selleks, et kriminaalasjades juurdlusi teostada ning ning äh, mulle ma kuulasin väga hoolikalt seda, mis on toimunud ning äh, vaadates seda, millised arutelud toimuvad äh, praegu Lordide Kojas, siis meie arutame seal väga üksikasjalikult seda ettepanekut ning Briti valitsusele on antud väga häid nõuandeid ka sellel alal ning äh, see teema huvitab väga paljusid, ähm, sellepärast et ähm, see näitab ka seda, mis toimub praegu erinevates parlamentides. mul on paar lühidikest märkust. üks puudutab äh, küsimust äh, parlamentaarse kontrolli kohta ning teine puudutab andmekaitse küsimusi. mis puudutab kontrolli, siis mõistagi praegusel hetkel artikkel kaheksakümmend kaheksa aluslepingus paneb paika ka tegelikud koostöötegevused Europolis. meie aga seda praegu eirame ning äh, liikmesriikide äh, pädevused, äh, siis need liikmesriigid, mille territooriumid on, on kaasatud juurdlustesse ning vastavad pädevad asutused, ma hindan väga äh, Euroopa andmekaitse inspektori tööd. Neil on uued tõhustatud pädevused, kui kõik need ettepanekud läbi lähevad, kuid minu arvates oleks väga kahju, kui sellest äh, saaks siis selline uus eksklusiivne pädevuste pakett millega kaob ära natukene läbipaistvust ja seda kontrollipädevust, mis meil siiamaani olnud on. tegemist on raske küsimusega, sest me teame, et me oleme teid siin parlamendil saanud tervitada väga mitmel korral, nii et te olete äärmiselt läbipaistv võrreldes mõningate kolleegidega, kuid ma tahaksin, et me tulevikus paneksime tasakaalu küsimused täpselt paika, mis puudutab neid uusi pädevusi. andmekaitse osas tahaks tahaksin ütelda seda, et äh, meil on mõningad murepunktid tekkinud, äh, mis puudutab Prisma alaseid arutelusid, äh, me oleme terve nädala arutanud seda siin kojas ning see on võtnud meil väga palju aega tegelikult ära. me oleme üsna ma-, mures selle uue andmekaitse määruse direktiivi puhul äh, selles osas, kui palju andmeid üle kogu Euroopa kodanikelt kogutakse ning ma olen mures, et selle, nende andmete kogumine peaks olema korralikult kaitstud ning taaskord andmekaitse inspektoril on siin äh, äh, uus roll, kuid tegelik äh, murepunkt on siin, et tegelikult me tahaksime tagada seda, et õiguskaitseasutused oleksid õigesti asutu-, asutatud ning ka kontrollitud ning nad saaksid seda infot infot äh, vahetada omavahel, kuid ma ei tahaks niimoodi olla, et äh, ma ei tahaks seda, et kui me paneme paika määruse, äh, mis kuidagi õiguskaitse ja politseiasutuste tegevust Äh, eiraksid, sest äh, tundub, et kaubanduslikus maailmas andmeid äh, vahetatakse palju rohkem, kui me võrdleme seda selliste õigustatud huvidega juurdluste puhul, nii et see on asjaolu, mida me peame Äh, meeles pidama, ma tean, et siin on väga pädevad isikud kohal, mina ja minu kolleegid äh, toetavad väga Europoli ja tema pädevusi ja seda, et äh, me kasutame seda ka Ühendkuningriigis. Ühendkuningriigid on väga palju panustanud strateegiatesse ja erinevatesse töödesse Europoli struktuuri ülesehitamisel, kuid äh, meil on mõningaid probleeme, mis puudutab andmete töötlemist ja andmete kasutamist ning meie isik, meie kodanike ähm, turvalisust. Need on paar muripunkti ja me peame kahtlemata neid arvestama, kuid ma tervitan tänast arutelu, aitäh! nüüd aga lähme tagasi riikide parlamentide juurde ning meil on siin paar liiget Itaalia parlamendist. härra Kriimi, palun aitäh, härra esimees. me näeme seda, et väga hea meelega, et Europoli äh, pädevusi tugevdatakse, võideldes äh, äh, rahvusvahelise kuritegevusega. paraku aga ei ole siin piirid väga täpselt paika pandud, mis puudutavad koostööd, eriti seda, et me üritaksime teiste koostöövõrgustitega kattuvust vältida me taha-, peaksime vältima seda, et Europolist saaks äh, selline äh, üleliigne asutus, selline koostöökoht, kus tehtakse ainult, äh, ainult eksklusiivselt koostööd. mis puudutab Europoli tegevuste kontrolli Euroopa Parlamendi poolt, siis see peaks olema üksikasjalikumalt paika pandud ning see peaks piirduma ainult info kättesaadavusega tegevuste ülevaatamine, hindamine, sellest on juba räägitud, et see peaks olema rohkem sätestatud, kuid samas peaks olema ka suurem otsene kontroll liikmesriikidelt paika pandud. see ei peaks olema piiratud ainult andmetele ligipääsule Europolis. väga oluline on ka see, et me oleksime väga ettevaatlikud andmete jagamisega kolmandatele osapooltele või era, era, era siis sektorile ka see peaks olema täpselt paigas olema. nii nagu siin juba alguses öeldi, on äärmiselt oluline see, et Europolil oleks ka oma eesmärgid paika pandud selleks, et edendada andmed, eh, liikmesriikide eh, poolt vahetatavaid andmeid, et need andmete vahetus oleks eh, kohasem, et meil oleks suurem dialoog ja homogeensus äh, andmete edastamisel liikmesriikide vahel, et, et kuritegevuse võitlemine oleks tõhusam. ning äh, lähme nüüd edasi sellise dokumentide dematerialiseerimise kultuuri juurde, andmebaaside küsimus ning ka nende homogeensuse küsimus. mis puudutab andmed, isikuandmete kaitset, siis siin on see ettepanek äärmiselt üksikasjalik ja detailne ning kindlasti need mured, mida minu kol-, Briti kolleeg juba tõstatas, on äärmiselt õigustatud ja neid peaks arvesse võtma. võttes arvesse nüüd viimaseid arenguid maailmas meie arvates on äärmiselt õhu, oluline see, et mina räägin viie tähe partei nimel, on, et on oluline see, et Europolile peab siis sa õigustama seda, et ei ole näiteks alustatud teatud kriminaaljuurdlustega. oleks parem, kui, oleks hea, kui me saaksime koordineerida erinevaid õigussüsteeme omavahel, mis on pandud paika erinevates liikmesriikides meie ei leia, et see kuidagi ohustaks õigusasutuste äh, suveräänsust või pädevusi, sest see annab meile võimaluse äh, keelduda taotlusest, äh, aga seda peab õigustama siis, miks seda juurdlust ei alustata. ning mis puudutab CEPOL-i ja Europoli ühendamist, siis minu partei erinevalt kõikidest teistest, siis mulle tundub, et me peaksime olema positiivsed selles osas, et need kaks asutust tuleks ühendada, aitäh. härra Familietti, palun. tere hommikust. tänane äh, koosolek annab meile väärtusliku võimaluse vahetada olulisi äh, arvamusi olulistel teemadel, mis puudutab äh, agentuuride parlamentaarse kontrolli tegemist. tegemist on väga olulise äh, võimalusega Euroopa Liidule ja liikmesriikidele Euroopa, e, Itaalia parlament on arutamas praegu eelnõud, mis e, puudutab just Euroopa Komisjoni uut ettepanekut ning äh, me peaksime võtma arvesse väga palju erinevaid aspekte. kindlasti on Europol selline asutus, mis võimaldab suurti edusamme läbi viia, eriti mis puudutab andmevahetuse tõhustamist ning äh, liikmesriikide vahelise koostöö tõhustamist. Need juurdlused, äh, mis, millesse on kaasatud ka andmete vahetamine. peame võtma kasutusele kaitsemeetmed ning andmete kaitsmine peab olema tagatud meil on liikmesriikide üline loomus, kuriteoalade, ala, kuritegude juurdluste korraldamises meil peab olema tagatud äh, liikmesriikide vaheline koostöö, kuid siin on veel väga palju segadust, eriti mis puudutab nelja aspekti, millest ma praegu siin räägin. esiteks ei ole äh, selge, kas Euroopa Komisjon tahab Europolile anda lisapädevusi lisaks koordineerimisele võib-olla ka operatiivkoostöös. kui see nii on, siis me ei peaks agentuurile andma liiga palju pädevusi ning ei peaks äh, tekitama suurt segadust siin. ning ma olen ähm, härra Agustini Demeraga nõus, et äh, võib-olla ei ole kohane Tsepoli ja Europoli ühendamine peab mõistma seda, kas selline ühendamine on tõesti soovitav ja kas see annab meile äh, või piisava äh, kokkuhoiu. CEPOL ja Europol praegu toimivad väga head ning need annavad väga hea näite meile sellest, kuidas on võimalik koordineerida liikmesriikide vahelist koostööd ning võimeldada kuritegevusega rahvusvaheliselt. mis puudutab Europoli, siis mulle tundub, et et sisevarade jagamine on praegu veidi vildakas ning ei vasta pädevustele neljas küsimus on see, et äh, mis puudutab seda, millest juba väga palju äh, kolleege on juba rääkinud, see on siis demokraatlik kontroll Europoli üle. agentuur kogub väga palju tundlikke andmeid ning äh, see tekitab meile väga palju muret ning me peaksime vältima seda, et andmete töötlemisega midagi valesti tehtaks ning Agustin de Meera ja Peter Ustingsi sõnavõtud rahustasid mind, sest nad mõlemad äh, rääkisid sellest, et liikmesriikide vahel peaks olema rohkem äh, seost ning me peaksime oma parlamentidevahelise töörühma äh, või asutuse looma ning sellisel moel on võimalik ka vastavate ametiasutuste vahelist koostööd paremini koordineerida määruse ettepanek aga ei ole piisav selles osas, eriti artikkel kaheksakümmend kaheksat Lissaboni lepingus arvesse võttes, nii et äh, ma eeldan, et siia äh, teemasse viidaks sisse muudatusettepanekud. Ühendkuningriik, palun. Yes, thank you, president <clears throat> suur tänu, härra esimees ja minu poolt ka tahan ma öelda, et see arvamuste vahetus on minu arust väga oluline ja mis puudutab Europoli, siis ma tõesti arvan, et me peame püüdma teha kõik, et tõhustada Europoli tööd ning äh, samuti peaksime me toetama piiriülest koostööd. ja minu arvamuse kohaselt peaks olema meie prioriteet kindlasti ühtsed uurimisrühmad, mida tuleb äh, toetada ja tõhustada nii, et äh, otsene koostöö politseiametnike vahel oleks tõepoolest Euroopas võimalik ja et see ka toimiks mis puudutab äh, määruse eelnõud, siis ma arvan, et mitmed äh, ettepanekud, mida härra Dias de Mera juba tegi, on väga olulised, eriti mis puudutab äh, parlamentaarset järelevalvet. see on väga oluline meetod ja see on ka juba parlamentaarse debati tuumküsimustest, kuidas saab olema tulev Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide kontroll agentuuride töö järelevalvel? loomulikult Euroopa Parlamendi järelevalve siin tuleb kindlasti, peab olema tugevdatud. ma arvan, et eh, Europoli hea töö leiab tunnustust niivõrd laialdaselt, sellepärast et eh, väga tugevad eh, andmekaitse põhimõtted on paigas ja ma tahaksin rõhutada seda, mida ütles Peter Hastings. me ei tohiks kindlasti alandada neid standardeid, mida Euroopa, äh, Europoli andmekaitserežiim ette näeb. ma arvan, et me võime neid standardeid usaldada ja me võime öelda ka, et Europol on tõepoolest näide Äh, riiklikele ametivõimudele, sellepärast et kui me tahame tõesti rõhutada erinevate politseiametnike vahelist äh, koostööd liikmesriikides, siis me peame andma neile selle usalduse, et põhimõttelisi õigusi ja printsiipe kaitstakse, eriti mis puudutab tehnilist infovahetuse valdkonda. ja see on ju uurimistegevuse igapäevane töö ning äh, uurimismeeskonnad äh, peavad äh, lähtuma ühtsetest standarditest. Euroopa Parlamendis püüame me seda aina enam rõhutada ja seetõttu on oluline, et me üldised standardid paika paneksime, mille me üle vaatame, samuti Europoli standardid ning andmekaitsestandardid liikmesriikides. ja siin ma tahaksingi rõhutada, kuivõrd oluline on andmekaitse põhimõte õigusorganite ja politseiorganite töös, äh, aga seda ettepanekut ei ole nõukogus kahjuks äh, keegi edasi surunud ja seetõttu ma tahaksin kutsuda üles ka Rahvusparlamente, et äh, avaldage survet, et see kõrgete andmekaitsestandardite direktiiv saaks edasi liikuda nii, et ideed läheksid ka praktikasse tõepoolest aitäh, ütleb härra esimees. praegune olukord on selline, et palju on tehtud märkusi uue määruse eelnõu kohta ning äh, härra Dias de Mera peab kahjuks ära minema pärast esimest äh, meie aruteluringi, nii et annaksime kohe sõna härra Dias de Merale vastusteks ja siis läheme edasi järgnevad kahekümne minuti jooksul nende sõnasoovijatega, kes tahaksid veel sõna saada, nii et äh, härra raportöör, teil on sõna. suur tänu teile! kõigepealt sooviksin vabandada, sellepärast et ma pean ära minema. osalen ümal, ümarraual eh, täna õhtul kell viis Hispaanias, sellega seoses ma ei saa täna kauemaks siia jääda. ma hindan väga kõrgelt kõiki kommentaare. Nende eesmärk oli ju eh,, eh oli ju eh, suhelda eh, ja arvamusi vahetada ning eh, küsimusi esitada Eh, siin on selgelt välja võimalik tuua kaks ehm, erinevat eh, lähenemisviisi. üks puudutab eh, siis andmekaitset ja siis julgeolekut rahvusvahelises politseiagentuuris. tegu on väga klassikalise küsimusega ühele poole e, jääb siis e, vabadus, teisele poole julgeolek, kumb peaks e, kaalukausile jääma? enamasti öeldakse, et kodanikuvabadused on kõige tähtsamad. ei saa, ei saa olla julgeolekut, kui selle ohvriks on vabadus. demo-, demokraatias äh, paneb piirid paika parlament, parlamendid. sellega seoses on loomulikult vaja, et äh, Europolil oleks tugev akrediteeritud andmekaitsesüsteem, nagu seda ütles ka härra Hasting ja nagu seda ütles ka härra Albrecht tema on Euroopa Parlamendis väga tunnustatud andmekaitsespetsialist, ta on noor, kuid äh, väga võimekas. ning võtame arvesse kõike seda, mida ta ütleb. parlamendi kontrollirühm äh, äh, pea, peaks olema siis üks, on üks võimalus viia Eh, kokku Euroopa Parlamendi ja rahvus- ja liikmesriikide parlamentide eksperdid ning tema peaks olema ka see, kes eh, loob garantiid. sellega seoses eh, ma küll mõistan, et on liialt vara sellest rääkida, kuid sooviksin, siin küsiti, et millised oleks minu vastuväiteid, mul ei ole tõsiseid vastuväiteid. minu ainukesed äh, vastuväited äh, on pärit paljudest äh, sellistest kohtumistest nagu meie tänane. me oleme väga palju korraldanud kohtumisi, kus me arutame Euroopa Liidu küsimusi ning sellega seoses olen ka suutnud välja töötada oma poolsed muudatusettepanekud ma hindan väga kõrgelt Europoli tööd. ütleksin oma eh, eh, Briti kolleegidele, et olen arutanud seda küsimust väga paljude kolleegidega, enne eh, ettepaneku esitamist olen olnud ühenduses ka Suurbritannia valitsusega. ning Suurbritannia valitsus hindab kõrgelt Europoli tööd, kuid koos paljude teiste valitsustega soovib Eh, liikmesriikide pädevusi säilitada muutumatul kujul. ma tulen tagasi nüüd härra Peter Hastingu sõnade juurde, tema sõnavõtu alguses. samas nad, eh, samas rõhutavad nende liikmesriikide valitsused, et eh, meie tegevust harmon-, harmoneerida oleks vaja ning mis puudutab nüüd neid nelja küsimust, mille esitas äh, Itaalia kolleeg Amilieti. ütleksin vastuseks, et jah, äh, operatiivpädevus, mida soovib tõst-, äh, parandada Euroopa Komisjon, on, alluvad siis ühisuurimismeetoditele ja Euroop-, Europol on osa tegevusest, kuid äh, tegevus ei koondu ainult tema kätesse. ja ma pean veel kord vabandama, ma olen täielikult teie käsutuses. soovin teile äh, palju edu edasiste arutelude pidamisel, suur tänu! Like to to, I... Ah, ma saan aru, et meie paneelis osalejad oleksid tahtnud ka vastata, aga võtame kõigepealt kõnelejate nimekirja lõpuni ja tuletan ikkagi jälle meelde, ajastamise olulisust, sellepärast et kümne minuti pärast jõuavad proua Lebel ja sealt edasi ka Cecilia Malmström siia, nii et olge hea, pidage ajast kinni. Tšehhi Vabariigist saab sõna härra Kruliš kaheks minutiks Vážení kolegové, dovolte mi, abych eh, nejdříve poděkoval organizátorům za uspořádání. Suur tänu, ma sooviksin kõigepealt eh, Eh, tänan kõiki Euroopa Parlamendist, kes on selle kohtumise korraldamisega tegelenud. sooviksin esitada mõningaid isiklikke arvamusi, mille aluseks on Tšehhi senati vastu võetud otsust, mis puudutab Europoli, Europoli parlamentaarse kontrolli määrust minul, meil on tekkinud äh, küsimusi Europoli ja CEPOLi võimalik ühinemine. sellega seoses on liikmesriigid seda määrust väga tõsiselt kritiseerinud, seda võib öelda ka Tšehhi Vabariigi kohta. sellega seoses me soovime, et Euroopa Komisjon töötaks välja uue dokumendi ja esitaks äh, uue versiooni võttes arvesse liikmesriikide poolset kriitikat. on väga oluline, et liikmesriikide parlamendid äh, saaksid äh, samuti oma sõna sekka öelda. suur tänu, härra Blah Ogianis Kreekast. suur tänu esimees. meie arvame, et uus määrus on positiivne ja e, leiame, et on tehtud ära väga tubli töö. E, tänan kõiki e, neid, kes on selles töös osalenud on täiesti tõsi, et parlamentaarne kontroll peab alati toimima sest äh, meie oleme ju kokkuvõttes kodanike esindajad. meie oleme ühisvisioonide poolt, sellepärast et me teame, e, et äh, organiseeritud kuritegevus on piiriülene ning äh, sellega seoses on koostöö tegemine hädavajalik. olen nõus Ungari kolleegiga, kes ütles, et illegaalne immigratsioon on väga suur probleem. nagu te teate, seitsekümmend protsenti illegaalsetest immigraatidest Aasiast, Lähis-Idast ja Aafrikast äh, tuleb Euroopasse läbi Kreeka. mõelgem, mis olukorras need inimesed on Nad tulevad, saabuvad rühmadena, kuid nad ei saabu juhuslikult kurjategijad on need, kes neid inimesi ära kasutavad, nad eh, eh, toovad nad raha eest Kreekasse. meie ei saa üksinda selle nähtuse vastu võidelda, meil on vaja abi. peale selle ärgem eh, petkem ennast, need kod-, need isikud ei tule selleks, et Kreekasse jääda, nad tahavad Kreekast minna teistesse riikidesse. nüüd, mis puudutab Seboli ja Europoli ühendamist, siis meil on äh, selle koha pealt mitmeid küsimusi ja kõhklusi. ja peale selle, kui äh, äh, Sepoli, kui, ja kui Sepoli asukohta peaks muutma, pakume selleks uueks asukohamaaks Kreekat, härra Moreno Hispaaniast. Euroopa Äh, politsei koostöö on väga oluline terrorismi ja äh, kuri, organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks. nüüd äh, on võimalik mitte olla euroala liige, kuid on äärmiselt kahetsusväärne, kui politsei koostööd ei toimi, selle kohta meil on mitmeidki traagilisi näiteid. me räägime siin nüüd parlamentaarsest kontrollist mis on Euroopa aluslepingutes kirjas. praegusel hetkel toimub ähm, kontroll ähm, riik, liikmesriigi tasandil, kuid praegu see peab toimima ka Euroopa tasandil. see ei tähenda seda, et me peaks mingisuguse suure kon-, konverentsi kokku kutsuma. meie oleme nõus sellega, mida äh, ütles raportöör see parlamentaarse kontrolli läbiviimise kohta tema poolt välja pakutud skeem eh, peaks eh, eh, käima minema. sooviksin öelda, et süsteem peaks olema operatiivne, et meil oleks olemas taustadokumendid, et see ei takistaks Europoli tegevust äh, kuid et, et meie tegevus ei oleks lihtsalt niisama jututuba, vaid meil oleks olemas ehm, ka dokumendid. nii et, et kõik jõupingutused ehm, aitavad meil teha paremat tööd nii Euroopa tasandil kui ka ehm, maailma tasandil. suur tänu ja nüüd Euroopa Parlamendist proua Enst. Vielen Dank Äh, ich will mich auch kurz fassen und auf das Bezug nehmen. aitäh, ka mina teen väga lühidalt, ütleb äh, proua Ernst. ma piirdun ainult sellega, millest rääkis äh, härra Diestemera ning meie fraktsiooni meie fraktsioon on Europoli ja CEPOLi küsimuse ühin-, ühinemise küsimust arutanud, riiklikud andmekaitseasutused äh, peaksid olema kaasatud mitte ainult andmekaitseinspektorid, me tahame, et oleks suurem koordineerimine ja koostöö Europoli raames, see on ülioluline ja täiesti vältimatu. kolmandaks, parlamentaarne kontroll on ülioluline ning siin mainitati äh, parlamentaarse kontrolli üksusest, võib-olla saab see olla samasugune nagu parlamentaarse kontrolli komitee, mis meil on Saksamaal ja ka väga paljudes teistes liikmesriikides ning me võiksime sellealast äh, nõuannet ja koostööd teha. see võimaldab äh, tagada läbipaistvust meie tahaksime, et Europoli puhul oleks läbipaistvus ja selgus suurem parlament on äh, samuti teinud äh, koostööd härra Dias de Meeraga selleks, et panna paika äh, tõsised muudatusettepanekud, mis peegeldaksid ka edaspidi ähm, meie tänaseid arutelusid. mul on väga hea meel, et härra Dias de Meera on sellised ettepanekud välja toonud. aitäh. nüüd Hollandi esindaja, palun Raire Kurb, palun. aitäh. mul on paar konkreetset küsimust. demokraatlik kontroll. me oleme sellest väga palju rääkinud. kuid mina tahaksin teada näiteks need teabed, mida ei ole võimalik avalikustada, mis on näiteks politsei käsutuses, need võivad olla väga tundlikud mm, andmed ma tahaksin küsida härra Demeresilt ja ka härra Neumannilt või pigem siis härra Neumannilt, kuidas siis demokraatliku kontrolli raames on võimalik nende äh, salastatud või tundlike andmete küsimust lahendada? Euroopa Liidu tasandil, mis toimub, meil on äh, kõik reglementeeritud äh, meie riigis, aga Euroopa tasandil, kuidas seal tehakse, see on minu küsimus, härra esimees. härra Mapuliidis, palun, Küproselt. suur tänu, mul on äh, selline küsimus koordineerimisorgani pädevus pädevuses, kas sellel oleks ka äh, kodanikepoolsed äh, kaebused, kas võetakse arvesse kodanike kaebused, kes äh, väidavad, et näiteks ettevõtted on neid halvasti, kurjasti ära kasutanud, näiteks küberkuritegude puhul porno Mm, lapsporno ja nii edasi. sest äh, siin on olemas selline risk, et äh, liikmesriikide parlamendid ei tea ju, kuidas äh, on kogutud need andmed, mis neile edastatakse. sest kas Europol on nad ise koganud või on need jõudnud nendeni teistest liikmesriikidest ja tihtipeale võetakse aluseks eh, andmed, mille päritolu pole sugugi mitte selge. sellega seoses eh, peaks eh, olema võimalik eks antekontroll läbi viia. teiste sõnadega, kui, kui mõne inimese üle hakatakse kohut mõistma ja need Eh, ja need eh, isikud protesteerivad eh, andmete üle, andmete vastu, mille alusel nendega üle kohut mõistetakse, peaks olema võimalik neid kontrollida. see tähendab seda, et meil peaks olema andmeid, rohkem andmeid andmete kohta. härra Brand, aitäh. kas euro pool äh, piirdub sellega, et ta tegeleb ainult tõsiste kuritegevustega või ta tegeleb ka poliitilise tegevusega, mis äh, tegelikult ei puuduta kriminaal, äh, kuritegevust. kui tõsine peab see kuritegevus siis olema, et sellest saaks Europoli pädevus? vaatamata nendest erimeelsustest, mis on eri liikmesriikide vahel, mis puudutab ähm, siis kuriteo või Äh, määratlust, siis politsei liikmesriikides äh, peab äh, juurdlusi läbi viima ja ta peab edastama andmeid nende siis süütegude kohta, mis tegelikult ei ole kuriteod. ning andmekaitseasutus ei saa või siis see järelevalveasutus ei saa tegelikult operatiivtegevust läbi viia, kui ta saab sooritada järelevalvet ähm, sellise tegevuse üle ning sealt saab järeldused teha. kui Europol ületab oma volitused, siis milliseid meetmeid kasutusele võetakse selle ülevaata või kontrolliasutuse poolt, äh, kas, äh, milliste moodustega, milliste vahenditega seda tehakse? aitäh! ma tänan teid äh, koostöö eest, äh, see on äh, väga hea, et meil oli siin praegu selline väga elav arutelu, nüüd siis natukene meie kõnelejatelt nad vastaksid nendele küsimustele, mis siin välja toodi, enne kui ähm, volinik Malmström siia jõuab. Lord Hannah Chiswick, aitäh mind tegelikult ei üllata see, et äh, siin on väga laialdane toetus komisjoni ettepanekutele, need punktid, mis siin välja toodi, on äh, äärmiselt olulised üksikasjad, kuid tegelikult kahtluse alla ei ole seotud see põhialus. paar tähelepanekut. Ühendkuningriik on äh, sihtriik ebaseaduslikele immigrantidele, mitte aga transiitriik. me oleme täiesti teadlikud et sellest, et me peame koostööd tegema transiitriikidega kui me ei taha, et ebaseadlik äh, ränne suureneks, me oleme selle all ju väga palju kannatanud ning hiljuti vastu võetud inimkaubanduse õigustik äh, Euroopa Liidus äh, on kindlasti väga kasulik selleks otstarbeks. ning ma tahaksin mainida seda küsimust, mis puudutab kaebusi, mida Küprose esindaja siin mainis. mõistagi üks uue määruse mõjusid, kui ta jõustuma hakkab, on see, et äh, see annab meile kohustuslikud äh, äh, pädevused Euroopa kohtule, mis, mida enne Europolil ei ole olnud, ehkki mõningates liikmesriikides on vastu võetud vabatahtlikkuse alusel, näed. ning Briti valitsus peab otsustama hakkama, kas siis võtta kasutusele need meetmed või mitte kuid see oleks üks osa, see oleks siis vastus tõstatatud küsimusele. mulle tundub, et Sepoli ja Europoli ühenemisele ei ole väga palju toetajaid. ma ei usu, et see, sellega tegelikult edasi minnakse, siis kontrolli ehm, institutsioonilised küsimused, kindlasti on võimalik midagi asutada aga see võib olla väga aja ja rahakulukas ja see oleks väga suur viga minu arvates. me võime ju arutelusid pidada kom-, komisjoni, Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahel, kuid nendest äh, ettepanekutest on tulnud, komisjoni ettepanekutest on tulnud välja see, et me peame tasakaalu juurde jääma ning ma loodan, et läbirääkimis äh, protsess ei saaks selliste tühiasjadega liiga koormatud äh, ning ähm, kõige olulisem on see, et Europol ei hakkaks tegelema operatiivse politsei koostööga. see peab jääma liikmesriikide tasandile, mitte aga Euroopa Liidu tasandile. sest vastasel juhul õiguskaitse äh, operatsioonid on äh, vähem tõhusad. lõpetuseks statistika ning kõikide nende sõnade taga, mida me oleme siin täna kasutanud, peab olema võimalus ka see, et me vaatame statistikat, ühist uurimis, juurdlusmeeskondade statistika, näitab meile seda, et õiguskaitseasutused on liikmesriikidest hakanud aina rohkem kasutama sellist menetlust ning see on kõige parem tõend selle kohta, et äh, Europolil on väga suur väärtus, aitäh! suur tänu selle panuse eest ja suur tänu, et tegite lühidalt. ehk äh, soovib veel keegi äh, kommenteerida? äkki härra Hastings, Euroopa andmekaitse inspektor? jah, minu poolt kaks kommentaari. ma kuulsin täna, et andmekaitse on küll oluline, aga see ei tohiks kindlasti infovahetust takistada Äh, siseriiklike õiguskaitseorganite vahel. ma olen sellega nõus, aga seda tingimusel, et see on vajalik ja soovitud infovahetus ning et meie andmekaitsereeglid tõepoolest toetavad infovahetust, aga samas pakuvad ka garantiid, sellepärast et tegemist on tõepoolest soovitud ja sobiva infovahetusega seda tuleb kindlasti silmas pidada ja ma arvan, et tulevikus me seda tasakaalu ka saavit-, saavutada äh, saame. mis puudutab järelevalvet, siis ma olen rõhutanud seda, et meil on vaja kõikehõlmavat holistilist vaadet ja kaasavat tegutsemist. aga meil on vaja ka väga selgelt jagada ära omad ülesanded ja pädevused ning võimupiirkonnad meie eelmine struktuur, mis on pärandina saatud üheksakümnendatest, sellel on piiratud ressursid, piiratud jõuulatused ning see tegelikult ei vasta Euroopa Kohtu nõuetele. meie poolt praegu ette pandud äh, struktuur äh, igal juhul kaasaks äh, ka andmekaitse inspektorid liikmesriikides oma pädevusala valla, vallas. näiteks kui me räägime siin Europoli ja rahvuslike andmekaitseametite vahel, siis see oleks kindlasti üks äh, valdkond, milles liikmesriigid saaksid rohkem teha. aga kui me jagame Europoli üle järelevalve pädevused, siis ei oleks tegelikult see võimujaotus väga selge. nii et ma näeksin pigem koordineeritud ja koostööl põhinevat järelevalvet, mis põhineb tihedal koostööl, aga mida oleks võimalik ka jõustada ja kui me räägime ikkagi jõustusest, siis eh, vajalik on Euroopa standardite järgimine andmekaitses. suur tänu, härra Hastings ja Europoli esindaja härra Neumann, veel viimased märkused. suur tänu, teen kiiresti ma oleksin täiesti nõus sellega, mida eelkõneleja ütles, et tõepoolest eh, Europoli töö tugevdamine on vajalik. kogu sessioon on tegelikult rõhutanud seda, sellepärast et eh, mitmed eh, inimesed, kes tegid märkusi, ütlesid, et Europoli töö on hea ja vajalik ja ma olen sellest väga tänulik. mis puudutab parlamentaarset kontrolli, siis ma ütlesin, et me saame ju suurendada oma legitiimsust ning äh, oma töö hindamist nii, et meil oleks usaldusväärne koostöö parlamendiga. mis puudutab nüüd konkreetseid küsimusi äh, Hollandi parlamendi esindajalt, siis ma võin öelda, et äh, Europoli määruse eelnõu näeb täpselt just seda ette, see näeb ette võimalust äh, kinnistele äh, koosolekutele, mis puudutab äh, delikaatseid andmeid. edasi Ühendkuningriigi parlamendi esindaja küsimusele võin vastuseks öelda, et see teave, mis meie saame, tuleb liikmesriikidelt enamasti ning see informatsioon, mis on meie käsutuses, on kokku pandud liikmesriikide poolt, liikmesriigid on vastavalt õigusaktidest lähtuvalt seda kogunud, on kontrollinud ja on saatnud Europolile nii et kogu meie andmebaasides olevad andmed on tegelikult meie mandaadi äh, alusel kogutud. ja vist minu poolt ongi kõik vastustena, aitäh. suur tänu, suur tänu paneelis osalejaid teile. Äh, suur tänu äh, liikmesriikide parlamentide esindajatele ja Euroopa Parlamendile, kes on panustanud sellesse Äh, diskussiooni. Francois Lepail on Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektor. Äh, tervitame teda siin teises paneelis ja jätkame siis arutelu õigusalasest koostööst kriminaalasjades. olge hea. Thanks again for your patience with no further suur tänu kannatlikkuse eest. ja kuulame nüüd ära proua Lebeli ettekande sissejuhatuseks ja siis ehk kui volinik äh, Cecilia Malmström on teel, siis saaksime alustada disk-, diskussiooniga kohe pärast äh, sissejuhatavaid ettekandeid nii et meil saab siis olema küsimuste teine ring, mis on Euroopa Komisjonile suunatud. Teil on sõna, proua Lebel. Thank you, Chair, and uh, thank you for um, giving us the opportunity today to uh,, to speak. suur tänu ja suur tänu, et andsite meile võimaluse rääkida edusammudest, mis on tehtud Stockholmi programmi rakendamiseks kolm aastat on nüüd möödas sellest ajast, kui Lissaboni leping ja põhiõiguste harta on jõustunud ning mõlemad dokumendid seavad tegelikult Euroopa kodaniku Euroopa integratsiooni keskmesse. komisjon, mis alustas oma tööd kahe tuhande kümnenda aasta veebruaris, on võtnud äh, vajalikud sammud selleks, et äh, Euroopa õigusel põhinev ala oleks ka praktiline reaalsus. ja praegusel hetkel püüame me lihtsalt ära kasutada seda võimalust, et me peaksime analüüsima, kuhu oleme me jõudnud täpsemalt Stockholmi programmi rakendamises ja seda ei tee me loomulikult ainult mitte koos kolleegidega Euroopa Parlamendist, vaid meil on võimalus seda teha ka äh, rahvusparlamentide esindajatega kes mängivad selles osas väga olulist rolli. ja ma arvan, et üks asi, mida me kindlasti peame silmas pidama, on see, et Lissaboni leping võimaldas rahvusparlamentidel anda oma panus, eriti sellesse, et lähimuspõhimõtte järgimine, äh, sellest peetakse kinni ning äh, õigus ja justiits ja põhiõigused, küsimused äh, kodakondsuse kohta on ju küsimused, mis on väga lähedal just kodanikele ja rahvusparlamentidele on selles vallas väga oluline roll mängida. täna tahaksin ma äh, tegelikult heita pilgu tagasi nendele saavutustele, mille me oleme suutnud juba kindlustada nendes paljudes poliitikavaldkondades mis saadavad Stockholmi programmi ja ma piin, pean siin silmas algatusi majanduskasvu vallas, kriminaalõiguse vallas, põhiõigused ja diskrimineerimisvastased tegevused. see on kõik see, mida Stockholmi programm minu valdkonnas äh, sisaldab. ma tahaksin alustada just kodanikest, sellepärast et räägime siin ju täna ikkagi rahvusparlamentide esindajatega. ma arvan, et huvitav Stockholmi programmi osas oli see, et kodanik seatakse Euroopa justiitsala eh, tuuma ja ma arvan, et me oleme avaldanud Euroopa Liidu kodaniku aruandluse. Eh, me oleme fookuse seadnud sellele, et kodanike elu Ameri-, Euroopa Liidus paraneks, me oleme ka põhiõiguste harta järgimisest koostanud äh, iga-aastase aruande ning aruande eesmärk ei olnud lihtsalt panna kokku mingi aruanne, vaid äh, me tahtsime ikkagi konkreetselt näidata, milliseid edusamme on tehtud äh, harta rakendamise teel ning eriti tahtsime just demonstreerida seda, kuidas põhiõiguste harta on jõudnud tegelikult peavooluna kõikide institutsioonide poliitikavaldkondade hulka samuti viitasime probleemidele, mis liikmesriikides eh, on selles vallas tekkinud. me oleme väga tugevad eh, võrdõiguslikkuse eest seisjad olnud. Te ju teate, et komisjon on ettevõtete tippjuhtkonna eh, naiskvootide osas teinud oma ettepaneku, see on olnud väga vastuoluline ettepanek, seda võib täiesti sõnaselgelt välja öelda. aga samuti näitab see et me tahame näha seda, et ettevõtete tippjuhtide hulgas valitseks sooline tasakaal. üks teemadest, millega me oleme tegelenud ja ma arvan, et siin on vist ka Peter Hastings sellele viidanud, on Euroopa andmekaitsestandardid. andmekaitses püüame me tugevdada kodanike õigusi, sellepärast et meie kõik anname aina e-, rohkem äh, oma kohta andmeid, edastame neid internetis ning vajalik on see, et äh, uute nõudmistega oleks ajakohastatud ka äh, meie praegused õigusaktid, sellepärast et tehnoloogia väga selgelt sellised uued nõudmised uues ajas meile esitab. eriti just tänu Lissaboni lepingule on Euroopa Parlamendil võimalik otsustada, milliseid andmekaitsestandardeid heaks kiita. ja praegu arutelud parlamendiga sel teemal käivad. andmekaitsereformi suur osa on kodanikuõiguste suurendamine, aga selle eesmärgiks on ka lihtsustada ettevõtete tööd Euroopas ja üks andmekaitsesüsteem praeguse kahekümne seitsme erineva asemel oleks ilmselt väga suur kokkuhoid, seda ka ettevõtete jaoks kogu Euroopas. ning me oleme arvutanud kokku, et me räägime siin umbes kahest miljardist eurost säästudest aastas nii et äh, kogu see skeem, et kodanik on meie tegevuste keskmes, et kodaniku õigused äh, on suuremad kui varem, aga et äh, ka meie tegevus õiguskoostöös viib tegelikult majanduskasvuni. ja kasvu osas oleme me oma mandaadi jooksul teinud ettepaneku erinevate meetmete kohta. näiteks bürokraatia vähendamine, sellepärast et äh, bürokraatia, lisabürokraatia maksis nelikümmend kaheksa miljonit äh, lisaeurot äh, Euroopa ettevõtetele ja kodanikele aastas, oleme seda lihtsustanud. edasi oleme ka maksejõuetuse ettepaneku teinud ja selle ettepaneku eesmärk on tagada, et kui ettevõte on majandusraskustes, siis me vaatame kõikehõlmavalt seda olukorda ja püüame ikkagi tagada, et ettevõte saab jätkata oma majandustegevusega, kus oleks positiivne stsenaarium. ehk on need raskused äh, lihtsalt ajutised, aga me peame tagama, et ikkagi ettevõtte ellujäämine oleks kõige olulisem. ja see on väga oluline osa meie tegevusest, mis on just seotud majanduskasvu hoogustamisega me oleme teinud äh, ka lepinguõigusalaseid ettepanekuid, äh, väikenõuete ja väikehagide ettepanekuid oleme teinud niimoodi, et väikestel ettevõtetel, aga ka eraisikutel oleks võimalik oma raha taodelda tagasi lihtsamalt ja praegu on lihtsustatud menetluse äh, rahapiirang kaks tuhat eurot. me tahaksime, et need lihtsustatud menetlused oleksid võimalused, võimalik läbi viia kümne tuhande eurose piiriga, nii et, et seal oleks ka tõeline mõju. nii et mitmed meetmed, mis on seotud eh, just justiitsküsimustega ja kasvuküsimustega, on olulised. aga meie programmides ja tegevuskavades on kirjas ka mitmeid tegevusi perekondade toetamiseks näiteks oleme me sisse viinud uued reeglid, äh, seda kahe tuhande kümnendal aastal, selleks, et äh, tõhustada lahutusmenetlust rahvusvaheliste äh, abielude puhul ja me räägime siin neljakümnest tuhandest paarist, keda, kelle kohta võiks öelda, et tegemist on rahvusvahelise abieluga, aga Äh, need menetlused, juhul kui äh, tahetakse abielu lahutada, on väga palju lihtsustatud nüüdsest. samuti on meil äh, rahvusvaheliste pärimismenetluste lihtsustamine plaanis, mis näitab, et, mis tagab, et lihtsustatud menetlus oleks võimalik kui äh, pärimismenetlusse on kaasatud ka rahvusvaheline osapool. Äh, oluline on see tegelikult, et äh, perekonnad saaksid oma asju ajada lihtsamalt. ka kriminaalõiguse vallas oleme väga palju saavutanud menetlusõiguste suurendamine on toimunud, elavad arutelud on eriti just Belgia eesistumise ajal toimunud selle üle, kuidas peaks olema inimeste õigusabile ligipääs ning et neil oleks ka õigus teabele, et oleks õigus tõlkele. oleme taganud selle, et kui inimene ühes liikmesriigis vahistatakse, siis tal on minimaalsed õigused mis teda kaitsevad, äh, kui inimene on kahtlusalune. selles osas oleme teinud suuri edusamme ja meie ettepanek äh, ligipääs õigusabile või ligipääs juristile äh, on tegelikult väga oluline areng menetlusõiguse koha pealt. aga samas oleme püüdnud ka ikkagi vaadata pikema pilguga tulevikku ja me oleme ka äh, Euroopa prokuröride programmiga algust teinud. Äh, prokuröri ametiga. ja selle ameti loomise idee ongi jällegi lihtsustada menetlusi, ma loodan, et komisjon teeb sellealase ettepaneku väga kiiresti. Äh, me oleme igal juhul inimeste õigusi kaitsmas ja ka tegelikult äh, äh, rahalisi õigusi sealhulgas. Te näete seda punast liini läbi meie erinevate äh, poliitika äh, valdkondade eesmärk on kaitsta inimeste vara, inimeste õigusi ning äh, kõik, mida me suudame teha kasvu huvides, saab ka tehtud nii et äh, edusamme selles vallas on olemas, aga need ei ole olnud alati lihtsad mitte. aga tegemist on äh, mitte justiitssüsteemi tuumaga, sellepärast et justiitssüsteemi kui sellist äh, euroopaliselt ei ole, aga vähemalt on meil olemas selline tuum või raamistik erinevate liikmesriikide õigussüsteemide sidumiseks ja edusamme selles vallas on ka tehtud ma arvan, et väga huvitav algatus on jällegi alguse saanud, see on õigusküsimuste tulemustabel. eesmärk selle puhul on vaadata, kuivõrd tõhusalt erinevate riikide õigussüsteemid on selleks, et majanduskasvu toetada, kui kaua näiteks läheb aega selleks, et ettevõte saaks õigusalase otsuse äh, kui seda vaja on, kui palju see maksma läheb ja nii edasi. selline tulemustabel oli meil töös esimest korda, aga ma arvan, et tulemused on väga huvitavad ja näitavad seda, kuivõrd tõhusalt liikmesriikides, teatud liikmesriikides õigust rakendatakse. me oleme pannud faktid ja arvandmed üksteise kõrvale ning tuvastanud seal ka tegevusvallad, loomulikult tege-, tegutsemine äh, selles pädevusalas kuulub liikmesriikidele, aga vähemalt on meil olemas siin manööverdamisruum ettepanekutega ja need ettepanekud peaksid äh, toetama investorite äh, huvi ja usaldusväärsust, et nad investeeriksid ühte või teise liikmesriiki. nii et selline õigussüsteem kindlasti toetab majanduse taastumist ja majanduskasvu seda siis äh, lühidalt, äh, ma arvan, et esimees ei oleks väga õnnelik, kui ma siin pikemalt räägiksin. ma tahtsin lihtsalt äh, näidata, kuivõrd oluliselt me oleme tegutsenud selles vallas. ja nüüd ma arvan, on kindlasti vaja analüüsida veel, mida on vaja veel teha. Euroopa Parlament oma raportites teeb seda, meie ise viime läbi oma analüüse novembris äh, toimub äh, õigusalane konverents, äh, mille eesmärk on kõikide õigusvaldkondade tegevusalasid veel analüüsida ja kuidas edasi minna. suur tänu, proua Lebel, selle ettekande eest ning Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoris tehtava töö eest. enne libe komisjoni koosolekut käis volinik Reding siin ja rääkis sellest samast novembri konverentsist ma kindlasti olen libe komisjoni esimehena seal ka kohal, aga meil on väga hea meel, et volinik Malmström on äh, tulnud ähm, meie ette rääkima, see on Euroopa Liidu siseküsimuste volinik ja äh, õigusalane koostöö kriminaalasjades on äh, meie teise osa teema pärast mida me avame jällegi diskussiooni liikmetele täpselt samal meetodil, nagu meil juba siin oli, äh, parlamentide liikmed ja siis ka Euroopa Parlamendi liikmed saavad sõna, et äh, teha märkusi või jagada oma mõtteid õigusalase koostöö kriminaalasjades kohta. proua Malmström, teil on sõna. Äh, suur tänu teile, esimees lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed, on äh, väga hea meel siin täna viibida teie äh, arutelus äh, Stockholmi programmi kohta. nagu te teate, on see meie tööd juhtunud kahe tuhande üheksandast aastast ning nüüd me selle programmi lõpupoole jõuame e, ning tahaksin teile meenutada mõni pisut olulisemaid edusamme. oleme vastu võtnud väga olulise direktiivi Ehm, inimkaubanduse osas, et eh, saada paremad vahendid, et selleks, et eh, kaasaegsest orjandusest, orjapidamisest eh, lahti saada. samuti oleme koostanud olulisi, teinud edusamme võistluses laste seksuaalse ärakasutamise vastu, samuti selle kuritegude ennetamises oleme võtnud vastu ka otsuse tulirelvade kaubanduse, illegaalse kaubanduse kohta ning samuti koostöö kohta USA, Austraalia ning varsti ka Kanadaga. samuti teeme eh, tööd selleks, et eh, võidelda eh, radikaalsete rühmitustega, see tegevus äh, algas kolma, kolm aastat tagasi, et tegutseda kohalikul tasandil, jagada kogemusi selle kohta, kuidas selle ähm, nähtuse vastu võidelda, mis äh, siis lükkab inimesi äh, äärmuslikele vägivaldsele käitumisele. ma tahaksin mainida seda, et mul on väga hea meel selle üle, et möödunud nädalal pärast pikki aastaseid, pikki, pikki aastaid kestnud ähm, arutelusid võeti võtsid vastu uue direktiivi asüüli e, kohta ja e, praegu e, on loota, et meil saame siis kõige paremini, paremini kaitsta neid, kes tavakiusamise eest ära põgenevad oma kodumaalt Eh, samuti eh, eh, oleme arutanud Schengeni küsimusi, eriti, eriti viimase kahe aasta jooksul. kuid see kõik ei ole osa Stockholmi programmist, kuid nad vastasid selgetele vajadustele. see näitab seda, kui oluline on olla paindlik ja olla õigusloomeliselt valmis uuteks väljakutseteks ja mitte klammerduda viieaastase plaani külge on mõningaid olulisi ettepanekuid, mille juures ettepanek on olemas, kuid pole veel vastu võetud, siin räägiti võitlusest kuritegevuse vastu, et ehm, ja teha, tehes kõik selleks, et me kõik annaksime oma tegeliku panuse loomulikult on kuritegevus väga ränk kuritegevuse ohvritele, kuid tegelikult on see siiski tegu ähm, väga kasumliku tegevusega, see äh, liigutab tohututes äh, kogustes äh, raha, on väga oluline, et see raha läheks tagasi maksumaksjatele kodanikele. see tähendab ka näiteks varasid konfiskeerida see on selle, see on oluline selleks, et kasum ei oleks enam kuriteo esmaseks motiiviks. samuti Euroopa Komisjon võtab vastu varsti korruptsioonivastase e, direktiivi aruande. korruptsioon eksisteerib kõikides meie liikmesriikides ning äh, Eh, ja see läheb meile maksma aastas sada kakskümmend miljardit eurot, see on eh, sama palju kui Euroopa eelarve, me saaks eh, selle kõik eelarvesse tagasi võtta. me võiksime sellest veel pikalt rääkida, kuid vaadakem ka tulevikku. me praegusel hetkel tegeleme, on meil, valitseb Euroopas Lissaboni lepe ning komisjonil on täielik õiguslik pädevus äh, tegeme, oleme kaasotsustajad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukoguga. nii et äh, ma ei näe õiguslikku vajadust äh, äh, detailse kataloogi loomiseks järgmiseks viieks aastaks. praegu on alanud Stockholmi programmi järgne periood ning me tervitame Euroopa Parlamendi, parlamendi liikmesriikide parlamentide poolseid äh, tegevust, neil on samuti eh, uued pädevused. me peaksime keskenduma olulisematele tegevustele ja eh, eesmärkidele. me peame koostööd tegema liikmesriikidega, eh, samuti huvigruppidega, vabaühendustega ja nii edasi. peaksime neid ka kuulda võtma, aga kindlasti rohkem kui seni. me peame kohtuma siseministritega ja varsti kohtume paari nädala pärast Leedus äh, ning äh, töötame välja ühtseid äh, eesmärke. esimene eesmärk kaitsta kodanikke, mõelda, kuidas võidelda need küberkuritegevused, inimkaubanduse, terrorismi, organiseeritud kuritegevusega, kuidas olla solidaarsemad, samuti paremini juurutada õigusriigi tavasid, kuidas teha kõik selleks, et saada tagasi kõik äh, need suured äh, rahasummad, mis lähevad organiseeritud äh, kuritegevusele. kõige olulisem loomulikult põhiõigusi respekteerida, on võimalik garanteerida turvalisem Euroopa, samas pidades kinni põhiõigustest. ma olen suure huviga ootan teie arvamusi selle kohta. sooviksin öelda Europoli kohta midagi ehk siis see on siis Lissaboni järgne Europoli eesmärgiks on, eh, meil on vaja paremat agentuuri, meil on parem, vaja saada paremat info, rohkem informatsiooni, me peame eh, kiiremini ja efektiivsemalt eh, infot töötlema ja infovoogusid haldama ning meie jaoks oluline innovatsioon on suurendada parlamendi kontrolli mis äh, kaasaks esimest korda ka liikmesriikide parlamenti. see on äh, esmatähtis. tähendab seda, et, äh, et korrakaitses, kaitseüksused on vastutuskohustusega. see puudutab siis, see tähendab siis seda, et Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentidel samuti on ähm, väga oluline roll mängida, kontrollida, et Europol täidab oma mandaati ta on efektiivne ja et täidab reegleid. on välja töötada vaja uued reeglid ja eh, seda ka nii finants kui administratiivküsimustes. meil on omapoolsed ettepanekud, mis aitaksid teil kontrollifunktsiooni täita, mitmeaastane tööprogramm, eh, eh, klassifitseerimata ja klassifitseeritud andmete töötlemine Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendid saavad iga-aastased töödokumendid ning samuti jätkavad, täidavad oma rolli eelarve eh, pädeva institutsioonina no. Eh, e. ning e samuti e käib sellega kaasas eh, eh, ettepanek eh, koolituste läbiviimise kohta. koolitused on oluline osa kogu süsteemi ülesehitusel. nagu te teate, oleme teinud komisjonile ettepaneku liita CEPOL Europoliga. meie leiame, et see leiab, tekitaks suuremat sünergiat, samuti vabastatakse vahendeid ambitsioonikute um, koolitusprogrammide läbiviimiseks ning oleks kasulik kõigile kolmele institutsioonile. nagu te teate, Ühendriik, eh, Ühendkuningriik on üritanud eh, Ramsali eh, sulgeda ning kolledž jääb tegutsema ainult Haagi. kui me ei suuda kokku hoida, siis tuleb lihtsalt raha mujalt leida, sest uus mitmeaastane finantsraamistik äh, äh, teeb kärpeid ja see puudutab ka agentuure ning äh, meil on vaja oma tegevuse läbiviimiseks ju ometi vahendeid. kuid me oleme tulnud täna eelkõige selleks, et teie arvamusi kuulata, teile küsimustele vastata ning kinnitan, et kavatsen jätkata dialoogi ka edaspidi eh, tulevaste poliitikate väljatöötamisel. suur tänu teile võimaluse eest eh, sõna võtta. aitäh, eh, proua volinik. ja tänan ka Françoise Lebaili, te rääkisite siin väga täpselt, et tegemist on parlamentidevahelise tööga, me peame panema alguse uuele äh, Äh, eduloole, see kõik on juba Lissaboni lepingusse sisse pandud, kuid see enam ei ole piisav, me peame äh, rohkem tegema, riikide parlamendid, Euroopa Parlament, äh, kõik peavad rohkem koostööd tegema selleks, et lahendada raskeid küsimusi. Te rääkisite siin jah, Europolist, sest osad väidavad siin, et ühinemine on kasulik, me juba arutasime seda täna hommikul, kuid nüüd oleks aeg et äh, meie liikmed saavad äh, ka sõna, meil on siin nimekiri. alustaksime sellest, et anname sõna härra Falsonile, kes on Malta parlamendi liige, palun. aitäh, härra esimees kindlasti oleme kõik nõus ühes asjas, et koostöö on äh, võtmeküsimus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 rahvusvaheline kuritegevus on piiriülise loomuga, inimkaubandus, relvakaubandus ja uimastikaubandus ja kõik muu. ma olen pärit Maltalt ning kindlasti on mõistlik see, et ma räägin midagi ka seadusliku rände kohta. siin proua Malmström rääkis äh, parandustest või muudatustest, mis on asüüliprotsessi sisse viidud ning sellest on Euroopa Liidus juba väga palju räägitud. kõik on hea, et me paneme paika standardid, kuid äh, mõelgem ka nende vastuvõtete riikide tingimustele, nagu see riik, kust mina pärit olen. viimased äh, rahvusvahelised statistikad näitavad, et Malta on kaheksas riik kogu maailmas, kaasa arvatud äh, Jordaania Lähis-Idas, kuhu on läinud põgenikud kaheksas maailmas ning Euroopa Liidus oleme me esikohal ning ka seda peaksime meeles pidama, sest on ju väga tore, et me räägime kaugemalt või distantsilt räägime standardite parandamisest, kindlasti me oleme nõus koostöös ja nii edasi. mis aga puutub äh, sellesse koormusesse, mis mõnedel riikidel on, nagu näiteks minu riik Malta, mis on Euroopa Liidu lõunapiiril äh, ning äh, koostöö Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidega, kust on pärit kõik need asüüli taotlejad või põgenikud, sest nendega ju koostööd ei ole, aitäh aitäh, härra Falson. nüüd aga sõna härra Severinskile, kes on inimõiguste komisjoni liige Poola senatis, palun. aitäh, härra esimees mina tahaksin teha kaks märkust, mis puudutavad antud ettepanekut, millest täna komisjon rääkis. praegusel hetkel ei saa me eitada seda, et Europolil on aina suurem roll ning ta on üks Euroopa Liidu institutsioone, mis aitab Euroopa liikmesriikide asutusi andmevoogude edastamine on ähm, vältimatu ning äh, Europoli ametnike kätes on ju kõik, seega peavad olema tagatud äh, kontrollimeetmed, mis oleksid tõhusad ja piisavad selleks, et äh, kaitsta isikuandmeid ja andmeid. selle tegemiseks peaksime me korraldama hea kontrolli menetluse riiklikes parlamentides. ma tean, et ma arvan, et parim lahendus, nagu siin juba ka välja toodi äh, Saksa esindaja poolt, korraldada või luua parlamentidevaheline komisjon selle asemel, et oleks mingi Euroopa Liidu asutus, kes seda kontrolli läbi viib ning mis puudutab Europoli ja Sepoli äh, liitmist, siis äh, ma arvan, et me peaksime seda pigem vältima. see mõte tuleks kõrvale heita. sest siis, kui Euroopa institutsioonid saavad aina rohkem mõjuvõimu ja tähtsust, siis äh, on tendents selline, et nad on muutuvas võimuasutusteks ning selle asemel, et äh, aidata ja nõu anda riiklikele institutsioonidele, selleks, et see võimalik oleks, oleks parem praegust olukorda säilitada, kuid ma rõhutan veel kord, et et riiklike parlamentide kontroll peaks olema tagatud sellise parlamentidevahelise komisjoni abil, see on väga hea mõte, aitäh. härra Sergentini Euroopa Parlamendist, palun. proua Sargentini. aitäh, proua Malmström ütles, et Stockholmi programm ja Haagi konventsioon olid väga suures osas valitsuste vahul, vahelised, kui me nüüd hakkame ma tean, kuhu te nüüd äh, viitate siinkohal ja sellele seoses, mis tulevikus toimuma hakkan. see, mis teie leiate olevat õige justiitskoostöö alal sinna programmi sisse panna kõige olulisem on liikmesriikide vaheline koostöö ning selle puhul on mõningad aspektid, mis ei ole tegelikult reguleeritud. Euroopa vahistamismäärus, mis põhineb vastastikusel usaldusel. kuidas saame me aidata koostööd õigus- ja politsei küsimuses lisaks sellele, eh, et me lisaks sellele vastastikusele usaldusele riikide parlamentide liikmed leiavad kindlasti sedasama asja, et see nii on. kui kodanikud eri liikmesriikides usuvad, et äh, õigussüsteem võib kusagil mujal olla parem kui nende oma riigis, nii et kui me räägime Lissaboni, Stockholmi programmi uuendamisest, siis ei peaks inimesel olema politsei õigusalane koostöö, mis põhineks vastastikusel usaldusel, vaid meil peab olema ka harmoneerimine ning õigus, seadusandlus, mis seda kõike toetab, me peame minema sellel alal edasi. kas keegi rohkem sõna ei soovi? rohkem keegi küsida midagi ei taha või kommenteerida, siis on, kuna keegi kõsu, käsi ei tõuse, siis lähme tagasi poodiumi juurde ning palun, kas te saaksite proua Lebel tuua mõningaid lisamärkusi? aitäh, esimees, ma tahaksin viimasele küsimusele vastata, sest see on üks küsimus, mis oli just minule suunatud, jäi selline mulje. ma olen teiega nõu, nõus, et on vaja minimaalseid äh, ühtlustamisi ja eeskirju ja seda me oleme teinud äh, selle ametisoleku ajal, ametiperioodi ajal. kui me näiteks loome miinimumstandardid, siis selle abil me üritamegi luua usaldust üksteise süsteemid, õigussüsteemidesse sest meil on olemas piisaval tasandil äh, õigusandlust äh, ja me peame ka silmas tulevikku, mõtleme, mida saab tulevikus teha, mis tulevikus võib vajalikuks osutuda lisaks sellele, mis meil praegu juba olemas on. selleks, et seda usaldust üles ehitada. nüüd Euroopa vahistamismäärus, jah, äh, see on õige, et äh, järgmise aasta septembris on komisjonil ähm, õigus äh, nende liikmesriikide puhul, kes seda ei rakenda tavapäraselt, äh, seda siis no nagu kuidagi turgutada. asi on kombinatsioonis miinimum äh, eeskirjade vahel ning nende meetmete vahel, mida me pidevalt kasutusele võtame usalduse ehitamiseks liikmesriikides, õigus- ja politsei koostöös mõned kindlasti teist teatud hetkel hakkavad rääkima näiteks väljaõppest ja see on äh, täiesti võtmeküsimus. ma pean ütlema, et me kavatseme anda väljaõpet, koolitamist äh, õigusalastele profits-, professionaalidele kogu Euroopas alates praegusest kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, see kõik tähendabki seda seost vastastikuse usalduse ning miinimumstandardite vahel, aitäh! volinik Malmström, palun. aitäh, ma alustan Malta delegaadi küsimusest. mõistagi, nagu ma juba ütlesin ja te olite ka Saanega nõus, et meil on praegu vaja ühiseid reegleid, sellepärast et mis oleksid ühised kõikides liikmesriikides ja mida oleks võimalik ka rakendama. liikmesriigid asuvad erinevates geograafilistes asukohtades ning sellised riigid nagu näiteks Malta on tõesti suure surve all selle pära-, oma asukoha tõttu, aga ka seetõttu, et tegemist on väga väikese riigiga, mis on ähm, väga suure asustusega. me teame seda hästi ning me üritame aidata Malta ametiasutusi nii palju, kui me ka saame. ma äh, siin erinevate programmide äh, kaudu Malta jaoks. kakskümmend viis liikmesriiki on äh, lükanud tagasi osad meie ettepanekud, meie aga üritame panna paika sellise pideva foorumi, kus me arutame kõiki neid küsimusi, me vaatame, milline on olukord nendes liikmesriikides, mis on praegu rändevoogude surve all, praegu on see Malta, tulevikus võib see olla mõni muu riik ja, ja juba täna on neid riike tegelikult päris palju, kes kannatavad ning me saame siis vaadata, kas meil on piisavalt vahendeid, nõuannete, tehnilist tuge Euroopa Komisjoni poolt, mille abil äh, saab liikmesriikeid äh, aidata nii et siis liikmesriigid äh, osaleksid äh, tugipro-, tugiprogrammides, me oleme Maltas äh, seda arutanud erinevate ametiasutustega, me saame seda osalust parandada peaks olema selline alaline solidaarsus, tegevuskava parlament on sellise üleskutse teinud, kuid praegu ei ole liikmesriigid seda toetanud. kakskümmend viis kahekümne seitsmes liikmesriigid on selle ettepaneku tagasi lükanud, nii et me ei saa siin midagi teha mult küsiti siin ka Europoli äh, järelevalvest ning mina leian, et on äärmiselt oluline, et parlament ja riiklikud parlamendid seda teeksid. kuidas teie omavahelist koostööd organiseerite, see ei ole minu asi ütelda, küllap te seda ise ka arutate tulevikus edasi või täna siis edasi. kuid on oluline, et meil oleks omavahel usaldus, kuidas selline politsei koostöö toimib. peame tagama ka seda, et see oleks pidev aruandluskohustus ning järelevalve CEPOL-i kohta kindlasti kõik kolm institutsiooni ning mitmed liikmesriigid äh, on väga ambitsioonikad Sepoli osas, mis puudutab väljaõpet või koolitust või sellist politsei teadmist üle terve Euroopa Liidu laiendada, kuid meil on siin ju kärpemeetmed kasutusel ning praegusel hetkel Sepol ei ole võimeline seda tegema. nii et liitumine oleks üks võimalus, kuidas vahendeid äh, ka kokku hoida ning äh, väljaõpet läbi viia, kui nõukogu ja parlament selle ettepanekuga nõus ei ole, ehkki kui kõik äh, institutsioonid seda tahavad, siis me peame vaatama, erinevaid agentuure vaatama, mis siis toimuks sellisel ühinemise tagajärjel. ning võib-olla siis me peaksime leidma need vahendid kusagilt mujalt, praegu ma ei oska öelda, kus see võiks olla, kuid äh, kindlasti parlament peaks vaatama Europoli ettepanekut ise, sest nemad on ju väga olulised ja ja saavad ju äh, läbi suruda igasugused ettepanekud, mis puudutavad Sepoliga ühinemist Te saate kindlasti äh, kontrolli ja, ja aruandluskohustuse küsimuses väga palju sõna sekka öelda. proua Sargentinile ma tahaksin ka vastata me ei taha sellist nimekirja. tulevikku silmas pidades mõningatele prioriteetidele me peame keskenduma, seega me oleme alustanud dialoogi teiega, kõikide liikmesriikidega, aga me ei tahaks sellist detailset nimekirja või loetelu, sellepärast et see on siis Lissaboni eelne, see ajamärk. praegu on see täiesti tavaline Euroopa poliitika nüüd meil ei ole vaja sellist äh, nimekirja või loetelu paika panna, kuid mõningad äh, prioriteedid küll, millega me ootame järgnevatel aastatel teiega koostööd suure huviga, aitäh! aitäh, äh, proua Malmström ning proua Lebel ning kui te lubate, siis omast seisukohast tahaksin lisada veel paar märkust. mul on paar sisulist märkust. jah see on küll õige, et praegu on tegemist Stockholmi programmi jätkuperioodiga. see on jõus, see võeti vastu detsembris kahe tuhande üheksandal aastal Rootsi eesistumise ajal ning jah, me mõistsime, et see oli Tampere programmi jätkuks, mis võeti vastu tuhande üheksasaja üheksakümnendal üheksakümne üheksandal aastal ning järgneva viie aasta jooksul siis toimus see, kuid äh, selline dünaamika on selline dünaamika, mida peab selgitama nende reeglite kaudu, mis olid kehtivad enne Lissaboni lepingut. ning siis äh, valitsused, mis on nõukogus esindatud ja nemad panevad paika strateegiad äh, selleks, et siseasjade ja õigusküsimustega hakkama saada siis kolmanda samba kaudu. nüüd see enam niimoodi ei ole, nüüd on see Euroopa-ülene äh, poliitika ning me kaasame nii riikide parlamendid kui ka Euroopa Parlamendi sellesse protsessi ja see tähendab seda, et järgmise viie aasta jooksul, kui mõni programm äh, jõustub, siis äh, see peaks andma sellise interna-, institutsioonide va-, vas-, vahelise mõõtme, kuhu on kaasatud ka Euroopa Parlament, mitte ainult nõukogu, mis otsustab, nagu see enne oli. kuid Stockholmi programm võeti vastu selle roteeruva eesistumise ajal, samal ajal oli see äh, Stockholm, see, see, siis oli see Rootsi eesistuja, see oli äh, kahe tuhande üheksandal aastal, Lissaboni leping on nüüd olemas ning komisjon äh, peab arvestama nii nõukogu kui ka parlamendiga selleks, et panna paika vabadusel, turvalisel ja õigusel rajanev ala vastavalt Lissaboni lepingule ning meil on äh, uued mängureeglid, see ei ole enam valitsustevaheline äh, tege-, poliitika. ma olen alati äh, rõhutanud seda, kui oluline on koolitus, väljaõpe, mitte ainult kohtunike ja prokuratuuride jaoks, vaid õigusalane koolitus õigussüsteemis töötajatele nemad äh, on, mängivad kõige suuremat rolli selleks, et tagada kogu uue mängureeglite tõhus rakendamine. selle abil on võimalik tagada kriminaalasjades õigusalast koostööd, mis võtaks arvada, arvesse Euroopa õigustikku, samuti ka Euroopa kodanike põhiõiguste hartat, mis on samuti osa Lissaboni lepingust endast, nii et siis õiguslik koolitus on võtmeküsimus me tahaksime olla kindlad, et me jõuame kohalikule tasandile professionaalideni ja seal nende abil me saame tagada seda, et äh, kõik toimiks hästi. see annab Euroopa õigusele lisandväärtusele. ma tänan teid mõlemat, nii proua Äh, volinik äh, kui ka Francois Le Bail ning me läheme siis äh, arutelude juurde nüüd. We welcome in the podium, we welcome the eh, tervitame siis uusi paneelis osalejaid, kes eh, meie hommikupoolse sessiooni viimases eh, jupis osalevad. selle kolmanda osa, teise osa eesmärk on just tegeleda koostööga kriminaalasjades piiriülese kuritegevusega Euroopa Liidu raames Euroopa Komisjon on andnud teada, et eh, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuri eh, käsitleva määruse kohta on tehtud õiguslik ettepanek. Take your seat. Hi, good morning. Please take your seat. Hi, there you go. Legal practitioner. <laughs> there you go. Yeah. So, I was reminding you the importance of the Eurojust as the embryo for the Eurojust äh, ja Euroopa prokuratuur, nii nagu on kirjas Euroopa Liidu toimimislepingu artiklis kaheksakümmend kuus, me oleme juba põhiõiguste alal teinud edusamme, sealhulgas äh, ka ohvrikaitse äh, kriminaalmenetluses. see on kõik kajastatud ka Stockholmi programmis, komisjoni tegevuskavas see oluline samm edasi on just menetlusõiguse vallas tehtud suulise ja kirjaliku tõlkeõigus, õigus informatsioonile kriminaalasjades, need on juba vastu võetud ja viimane öö, äh, otsus peaks võtma, võetama vastu täiskogul. ligipääs õiguskaitsele, see on väga oluline, sellepärast et me esindame parlamentidega ju Euroopa Liidu kodanikku nüüd on aeg äh, Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vaheliseks diskussiooniks, rääkides Eurojustist ja Euroopa prokuratuurist, äh, mida näeb ette artikkel kaheksakümmend kuus Euroopa Liidu toimimise lepingust. Eurojust on just õige lähtepunkt selleks, et Euroopa prokuratuur luua. Äh, meie paneelis on proua Marietta Karamanli, kes on Prantsusmaa Rahvuskogu Euroopa Asjade Komisjoni aseesimees. Äh, proua Ingrid Maschkausen, kes on Austria parlamendi liige. ei, siiski Eurojusti ase äh,, esindaja parandab esimees härra Giovanni Kessler, kes on Olafi peadirektor, siis Euroopa pettusevastase ameti peadirektor ja härra Olger Matt, kes on Euroopa Kriminaaladvokatuuri Liidu esimees proua Karmanli, teil on sõna. Euh, suur tänu teile, proua äh,, härra esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma sooviksin eh, tänada libekomisjoni algatust äh, ja juurikomisjoni algatust ning eriti tahaksin tänada nende esimehi härra Juan Fernando Lopez Aguilar ja Klaus-Rainer Leenet äh, selle eest, et nad äh, parlamentidevahelise kohtumise korraldasid. on tõesti äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide parlamentide liikmed vahetaks mõtteid äh, Stockholmi programmi äh, tulemuste kohta ja arutatakse võimalikult väga palju erinevaid ähm, teemasid, kuid samas keskenduksid mõnele nende seast. näiteks politsei koostööle, õiguskoostööle, minu meelest on väga hea valik eh, nendest eh, teemadel rääkida. Lissaboni leppega eh, seoses on Euroopa Parlamendis saanud kaasotsustaja õigusküsimustes ning on, samuti tuleb ka liikmesriikide parlamentidele anda eriline roll nendes küsimustes. nüüd see, mis puudutab et et määruse ettepanekud, mille eh, komisjon on eh, valmis varsti esitama, see puudutab siis Eurojusti. Eh, selle eesmärgiks on informatsioonivahetus. see tähendab siis seda, et tuleb haldusadministratiivküsimusi lihtsustada, praegu läheb neile liialt palju aega tegu on äh, edusammudega, mis muudaks euro just efektiivsemaks ja lubaks liikmesriikide äh, liikmetel keskenduda äh, oma põhitööle, samuti aitaks see kaasada Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamente Eurojusti tegevuse hindamisel. samas ettepanek ei eh, võimalda siiski käivitada eh, kriminaaluurimist, nagu seda lubab kaheksakümne viies artikkel Euroopa eh, aluslepingus. see võib olla kahetsusväärne, kui selleks on hea põhjus, esiteks siis kuid see on siiski mõistlik otsus, on väga raske kahe, kahte uurimist korraga läbi viia ning äh, samas Eurojusti tegevus on väga oluline osa Euroopa prokuröri ameti äh, väljatöötamisel, äh, eriti kuna Euroopa prokuröri amet ei puuduta kõiki liikmesriiki. ning enne kui olemasolevat teksti muutma hakata, peaks tegelikult hindama liikmesriikide poolt vastu võetud otsus kuueteistkümnendast detsembrist kahe tuhande kaheksandal aastal, millega tugevdati Eurojusti mitmed liikmesriigid ei ole eh, veel eh, seda otsust kinnitanud, näiteks Prantsusmaa. ja eh, ma tahaksin teile öelda, et seda tehakse ilmselt paari nädala pärast. nüüd, mis puudutab teist ettepanekut, mille komisjon kavatseb varsti esitada, mis puudutab siis Euroopa prokuratuuri loomist Eurojusti alustel. poliitiliselt sellepärast eh, võib öelda, et eh, oleks, et Euroopa prokuratuuri eh, mm, mõte käidi välja Euroopa Parlamendis Klaus Hensi poolt, kes oli sel ajal Euroopa Parlamendi president. akadeemilises maailmas öeldi see välja üheksakümne seitsmendal aastal korpus juurises, mille lõi äh, ekspertide grupp Mireidelma Marti äh, taktikepi all. et alguses see tundus suhteliselt hullumeelne mõte olevat, kuid äh, samas see võimalus on välja pakutud juba lepetes võimalusena Lissaboni leppes artiklis kaheksakümmend kuus parlamendi, Prantsuse parlamendi mõlemad kojad toetavad aktiivselt seda projekti, see oleks suur samm edasi Euroopa õiguse jaoks. Assamblee National Prantsusmaal võttis vastu kaks resolutsiooni, kutsudes üles Euroopa prokuratuuri loomisele. esimene neist äh, võeti vastu kümme aastat tagasi, äh, kahe tuhande teisel aastal Euroopa Komisjoni äh, rohelise raamatule vastuseks ning teine võeti vastu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal augustil minu algatusel ning minuga tegi koostööd härra Guy Geoffroy, kes on praegu Eh, opositsioonis eh, ning ma tahaksin täpsustada, et tegu ei ole eh, sugugi sellise küsimusega, mis tekitaks erimeelsusi Prantsusmaa poliitikas. ning Rahvusassamblees tuli selle, tegi, tõi see kaasa ka konsultatsioonitaotluse peaministri poolt mis tõi kaasa väga põhjaliku uurimuse läbiviimise eh, ning eh, ka senat Prantsusmaal on samuti olnud väga aktiivne, võttis selle vastu, selle kohta otsuse vastu jaanuaris kaks tuhat kolmteist. Eh, niisiis Prantsusmaa valitsus on väga toetav Euroopa prokuratuuri väljatöötamisel ning me teeme koostööd kümne liikmesriigiga, teeme koostööd Saksamaaga ning ähm, äh, meie tööde tulemus äh, saadeti ka informatsiooniks äh, Prantsuse ja Saksa maa ministrite poolt Euroopa Komisjonile kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal märtsis. see tekitab loomulikult ka mitmeid küsimusi ning me peame tegema ähm, äh, valiku erinevate võimaluste vahel. ma ei hakka väga täpsemalt rääkima, kui tahaksin teile meenutada, millised võimalused olemas on ja selgitaks ka, millised on meie jaoks äh, kõige aktsepteeritavamad. kõigepealt esimene küsimus on, milline oleks selle prokuratuuri pädevus kas ta peaks eh, tegelema Euroopa eh, finantshuvide kaitsega või laiendama eh, oma pädevuse, kas kohe või hiljem, kas osale või täielikult või kogu raskete kuritegevuse vastase võitluse kammale piiriüleselt, nagu võimaldab seda artikkel kaheksakümmend kuus lõige neli selles küsimuses on eh, Prantsuse Rahvusassamblee öelnud välja, et me toetame, et Euroopa prokuratuur eh, oleks algusest peale pädev eh, raskete kuritegude vastases võitluses piiriülesel tasandil ja see see peaks ju selge olema, et Euroopa prokuratuur, mis oleks pädev terrorismivastases võitluses, inimkaubanduse vastases võitluses, küberkuritegevuse vastases võitluses artikkel kaheksakümmend kuus lõige neli näeb ette, et otsused võetakse vastu ühehäälselt, aga kui Euroopa prokuratuur eh, on Euroopa koostöö, tugevdatud koostööraamistikus juba loodud, siis ei tohiks mitte midagi minu meelest eh, olla selle vastu, et eh, võtaks kasutusele artikkel kolmsada kolmkümmend, mille järgselt ainult liikmesriigid osaleksid tugevdatud koostöös ja neil oleks ainult ka siis hääleõigus. praegusel hetkel eh, ei ole nõutav tingimata eh, ühe eh, hääle eh, otsustus. Et teine valik eh,, küsimus on see, kas see peaks olema kollegiaalse iseloomuga või mitte eh,. kas eh, oleks vaja ühte Euroopa prokuröri, mida teised eh, liikmesriikide delegatsioonid eh, assisteeriksid eh, või oleks vaja kollegiaalset prokuratuuri? meie toetaks kollegiaalset varianti on küll neid, kes ütlevad, et e, kollegiaalsus tähendaks seda, et e, prokuratuur oleks vähem efektiivne. E, Prantsuse parlament ei ole selle seisukohaga nõus, Prantsusmaa toetab kollegiaalset struktuuri. see aitab just nimelt garanteerida, et prokuratuur oleks võimalikult efektiivne, ta teeks koostööd liikmesriikidega Eh, sest ainult siis, kui ehm, seda prokuratuuri ehm, integreeritakse, aktsepteeritakse teistes liikmesriikides, on ta täielikult töövõimeline. sellega seoses peaks liikmesriikidel eh, olema eh, statuut, mis tähendaks seda, et, et nende esindajad ei oleks lihtsalt Euroopa prokuröri abid. see kollegiaalsus Eh, ei ole eh, kuidagi vastuolus efektiivse ja eh, kiire reaktsioonivõimega ning otsused avatuse kohta, mis aitaks tegutseda primus inter paris, aitaks selle prokuratuuril väga hästi edasi toimida. ning teised otsused, mis igapäevase uurimistööga, uurimistööd aitavad läbi viia Eh, tuleks vastu eh, võtta eh, siis selle liikmesriigi esindaja poolt, kes on vastavas küsimuses raportöör. sooviksin lisada, et kollegiaalsu-, kollegi-, kol-, selline kolleegiumi tüüpi toimimine nähakse ette artiklis kaheksakümmend kuus. ning mis puudutab nüüd ametisse nimetamist, Eh, liikmete ametisse nimetamist, siis selles osas mulle tundub, et oleks vaja eh, eh, üle vaadata see, kuidas, kuidas nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu kohtunikud ja advokaadid, nad peaks olema võimalikult sõltumatud ja neile peaks laienema ja siis diplomaatiline immuunsus immuniteet. E, samuti tuleb e, e, konsulteerida liikmesriikide õiguskaitseorganitega ja samuti tuleb just eriti põhjalikult konsulteerida liikmesriiki, kes on otseselt iga uuritava küsimusega seotud Eh, samuti eh, tuleb vaadata, millist kohtualluvust eh, tuleb kasutada, milliseid, milliseid karistusi nõuda ning samuti tuleb vaadata, milliseid, milliseid karistusmeetmeid kasutada veel, kasutatakse erinevates liikmesriikides vastavate kuritegude karistamisel. ja nüüd veel, mul on üks minut aega, see puudutab siis eh, Euroopa prokuratuuri eh, kontrolli, meil ei ole vaja siin ainult ühte näidet esitada, me mm, peame garanteerima, ehm, peame garanteerima tasakaalukust eh, ja objektiivsust. samuti peab olema võimalus saata pärast uurimist juhtum liikmesriigi kohtu ette olles kindel, et langetatakse adekvaatne otsus. suur tänu, mul on hea meel teiega eh, siin vestelda ning olen kahtlemata valmis vastama küsimustele um,. Liis, I remind you that the scheduled time head kolleegid, ma tuletan teile meelde, et hommikuse sessiooni aeg kestab meil kuni kaheteist kolmekümneni, nii et olge head, palun pidage kinni kümneminutisest ettekandest iga teist, sellepärast et siis me saame ka jätkata diskussiooni Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide esindajatega. teisena saab sõna proua Maši Klausen Eurojustist. suur aitäh, härra esimees ja tere hommikust kõikidele austatud parlamendiliikmetele ja ka rahvusparlamentide liikmetele oma sõnavõtu alguses peaksin ma kõigepealt teie ees ilmselt vabandama, sest teie, teie päevakorras on kirjas, et Karjas Saien, Eurojusti asepresident, peaks teie ees täna rääkima. kahjuks aga ta ei saanud tulla ning palus, et mina teda asendaksin. ma tahaksin hoida kinni siis kümneminutisest kõneajast, kuigi ma peaksin ütlema, et Äh, see on väga keeruline, sellepärast et arvestades, kui laiahaardelised on need teemad, millest me räägime, siis oleks võimalik sellel teemal mitmeid raamatuid kirjutada. mida oleks võimalik siis justiitskoostöö raamistikus parandada? me teame kõik, et äh, vastastikune tunnustamine ning äh, vastastikuse programmi alane edasine töö on ühtseks justiitsalaks väga oluline selleks, et teha koostööd kriminaalasjades Lissaboni lepingu järgi loomulikult peaks sellele lisanduma ka äh, menetluslike õiguste toetamise pidev töö. see kõik põhineb äh, vastastikusel äh, usaldusel, mis on prokuröride vahel ja kohtunike vahel nii üksteise vastu kui üksteise õigusraamistike vastu. ja me oleme ju kuulnud, daamid ja härrad, kuivõrd olulist rolli ühtsed juurdlusrühmad on teinud selleks, et Äh, takistada piiriüleste kriminaalsete organisatsioonide tööd. Äh, ühtsed juurdlusmeeskonnad on väga kallid. ja just sellepärast on ühtsete juurdlusmeeskondade rahastamine väga oluline. Eurojust äh, on ühtseid uur-, juurdlusmeeskondi väga edukalt rahastanud viimase viie aasta jooksul ning me oleme ka saanud nii oma kohtunikelt kui ka prokuröridelt kui erinevatelt osalistelt väga positiivset äh, tagasisidet. ja me oleme tegelikult uurinud ka seda, kuidas äh, äh, juurdlusmeeskondi hästi kokku panna, kuidas neid hästi rahastada ja seetõttu ma tuleksin teie poole täna siin oma soovinimekirjaga ning selles on kirjas minu soovid uueks Eurojusti määruseks. meie esimene punkt selles soovnimekirjas on see, et Eurojust tahaks näha väga selget teksti regulatsioonis, kus on kirjas ka, et juurdlusmeeskondade rahastamine on Eurojusti ülesanne. Eurojusti roll ühtsete juurdlusmeeskondade rahastamiseks eh, peaks olema konsolideeritud ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et äh, praktikute vaheline ühtne usaldus on äh, väga oluline selleks, et äh, üldse oleks võimalik kriminaalõiguse vallas edukalt koostööd teha. me usume samuti, et vaja on koolitusvõimalusi parandada, õppevisiite ja igasuguseid koolitusprogramme samuti ning ma arvan, et Eurojust äh, peaks mängima ka väga olulist rolli selle vastastikuse usalduse loomisel. Äh, prioriteetsed äh, valdkonnad Eurojusti vaatepunktist, mida siis peaks ka määruse eelnõus arvestama, arvestatama, artikkel kaheksakümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust näeb ette koordineerimistegevust ja see on Eurojusti tuumülesandeks. Eurojustil on vaja järgnevaid asju selleks, et seda funktsiooni täita. kõigepealt on meil vaja teavet ja teavet, äh, mis puudutab äh, kuritegevusvaldkondade äh, kohta ning uurimistegevuste kohta, mis parajasti on käimas. ja see on teine osa minu nimekirjast teile, palun veenduge, et Eurojusti määruse tekst oleks selline, et me selle informatsiooniga kätte saame. see võimaldab meil suurendada Euroopa dimensiooni meie poolt. meie saaksime sellisel juhul käituda proaktiivselt ja me ei peaks ootama, et kohtuvõimud äh, tulevad konkreetselt meie poole ja pöörduvad äh, konkreetse nõudmise või palvega. meie saame siis autonoomselt ja proaktiivselt võtta äh, kohalike ametivõimudega ühendust, pakkuda oma abi nii, et piiriülese kuritegevuse Euroopa mõõde saab löögi. artikkel kolmteist äh, praeguses Eurojusti otsuses äh, seda kajastab, aga me oleme kuulnud, et mitte kõik liikmesriigid ei ole seda rakendanud. rakendamine on väga-väga aeglaselt kulgev ja seda näitab ka praegune äh, vastastikune hindamisprotseduur. me peame ka suurendama oma sidemeid Europoliga, me peame tagama, et me saame Europolilt vajalikku informatsiooni ja sama kehtib ka loomulikult Olafiga kohta. tulles tagasi oma esimese küsimuse juurde, eh, soovnimekirjad juurdlusmeeskondade kohta ja juurdlusmeeskonnad üldisemalt, eh, see on asi, mida on vaja kaaluda lisavõimud ja lisapädevused äh, on loomulikult küsimus, mis on liikmesriikidega suhtlemises alati väga vastuoluline, aga praegune olukord on selline, et äh, erinevate liikmesriikide mm, pädevused on väga erinevad ja see ei ole väga soovitav olukord. meie ees on olnud juhtumeid, kus probleeme on tekkinud just äh, meie liikmete rahvuslikest piirangutest. loomulikult on see ikkagi eelkõige äh, poliitika loojate ja institutsioonide ülesanne, kas peaks andma lisapädevusi äh, Eurojustile, näiteks äh, jurisdiktsioonikonfliktide lahendamine või isealgatuslikud juurdlustegevused kui te arvate, et Eurojustile võiks anda need lisapädevused, siis on terve rida asju, mida peaks kaaluma, siin ka äh, õiguslik kompensatsioon, mis eh, ja õiguskaitse Eurojusti tegevuse puhul ning eh, siduvate otsuste küsimus, eh, kuidas peaks lähtuma, kas otsused peaksid olema siduvad, kui konflikti resolutsioon tekib. ja samuti tuleb mõelda selle peale, kas on võimaluse või õiguslikkuse põhimõte süüdistamises tegelikult on terve nimekiri asjadest, mida tuleb siin kindlasti arvesse võtta. muidugi me teame, et äh, komisjoni ettepanek äh, loob ka võimalused parlamentaarseks äh, järelevalveks Eurojustile. me tervitame liikmesriikide ja ka Euroopa Parlamendi mm, rolli meie tegevuste hindamisel. me usume, et Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi roll toetab kindlasti demokraatlikku vastutust Eurojustis ning toetab ka suhtlust Euroopa Parlamendi ja Eurojusti ning Rahvusparlamentide vahel. mida siis peaks konkreetsemalt hindama? meie usume, et hindamine peaks olema seotud peamiselt eh, Eurojusti võimega oma missiooni täitmiseks ning eh, saavutada oma, oma eesmärgid. eriti valdkondades, kus eh, tõepoolest käesolevate raharessursside piires antakse parim võimalik tulemus. ma arvan, et üksikut juurdlustegevust tuleks kaitsta see tähendab seda, et üksikute juurdlusjuhtumitesse ei tohiks kindlasti see hinnang sekkuda või seda äh, uurimistegevust takistada. Äh, nii nagu volinik Malmström ütles, äh, on loomulikult teie endi pädevuses, kuidas te tegutsete, meil ei ole konkreetset ettekirjutust siin, aga meie vaatepunktist on oluline see, et kõik institutsioonid ja osalised viiksid läbi ühe hinnangu, nii et meil ei oleks hinnangute duplikeerimist, äh, ei oleks äh, topelthinnanguid ja halvemal juhul veel tähendab see seda, et äh, uurimistulemused kas erinevad või on üksteisele vastuolus. seda tuleb igal juhul vältida ja seda saab teha ühtse hinnangu läbi. veel üks mõned laused tahaksin öelda Euroopa prokuratuuri kohta. Äh, nii nagu proua Karamanli ütles, äh, loomulikult Euroopa prokuratuur ja Eurojust peavad äh, töötama käsikäes. meie usume, et kindlasti peaks olema sidusus, üksteise toetamine ja täiendavuspõhimõte nende kahe asutuse vahel. kui Euroopa prokuratuuri ei moodusta mitte kõik äh, liikmesriigid, sest see tähendab kindlasti ka, et äh, on selliseid liikmesriike, kes ei osale selle töös, siis äh, Eurojust aitab Euroopa prokuratuuri sellegipoolest ka nende riikide osas, kes ei tee Euroopa prokuratuuriga koostööd või ka kolmandates riikides. artikkel kuus ütleb, et Euroopa prokuratuuri peab moodustama just Eurojust me arvame, et Euroopa prokuratuur võiks eh, saada toetatud praegustest haldusvahenditest, mis meie käsutuses on ning me võiksime ehk mõelda ka ühise asukoha peale, et Eurojust ja Euroopa prokuratuur asuksid ühes majas, aitäh! suur tänu, eh, Eurojusti eestkõneleja ja läheme edasi nüüd Olafi eh, esindaja juurde, kes on härra Giovanni Kessler ja teil on sõna aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud riikide parlamentide liikmed. ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest, et saan tulla täna siia ning jagada teiega mõningaid oma mõtteid selle kohta, mis praegu toimumas on. Euroopa Komisjon on tulnud välja ettepanekuga Euroopa prokuratuuri asutamiseks ning äh, Olav ning ähm, õigusküsimuste ähm, peadirektoraat tegelevad praegu selle ettepaneku sõnastamisega, selle koostamisega, võetakse arvesse härra Šemeta, härra Miidingu, äh, Redingu ähm, panus ning äh, komisjonis toimuv töö on praegu päris heas seisus, me oleme päris kaugele jõudnud ning me oleme äh, näeme, et meie eh, tekst eh, kiidetakse heaks kolleegiumis eh, võib-olla paari kuu sees. lõpuks, lõppude lõpuks me ei tea täpselt, millal see toimuma hakkab, kuid selle aasta sees toimub see päris kindlasti, nii et üsna peatselt. mõningad mõtted nüüd selle ettepaneku kohta, vaadates seda meie seisukohast lähtudes ennekõike me peame mõistma, kust me alga, alustame, et mis on need eeldused. me ei tee seda mitte ainult sellepärast, et äh, seda mainitakse aluslepingus, vaid äh, selleks on suur vajadus ma üritan nüüd teha lühidalt, seetõttu võib-olla äh, mõjub minu sõnastus natukene mm, liiga otsekohane, kuid me peame panema paika, et praeguses ettepanekus oleks kaasatud see, et ähm, piiriülene kuritegevus on äh, keskpunktis, eriti just äh, korruptsioon ehk siis piiriülene majanduskuritegevus. praegusel kujul see ei ole piisav. see on üheksateistkümnenda sajandi süsteem, mis äh, vaatab kõiki riikide seisukohast lähtudes. iga riik tegeleb oma riikliku pädevuse raames riiklike äh, asutuste abil selliste kuritegudega. ja justkui oleks tegemist ainult riigi äh, Eh, piires toimuvate kuritegudega. võib-olla oli see nii üheksateistkümnendal sajandil, praegu ju see enam ju nii ei ole ju, me teame seda väga hästi Olavi kogemusele tuginedes, sellised kuriteod on ähm, aina sagedasemad ning äh, neil on aina rohkem piiriülese äh, loomus, kuid me aga, me aga tegeleme nendega äh, riiklikust nägemusest lähtudes ning meie riiklikud asutused ja prokuratuurid tegelikult tegelevad sellise piiriülese loomusega kuritegevusega ning tulemus on see, et me ei näe seda kuritegu ennust ja me ei näe üldisemat pilti või laiemat pilti. teiseks, kui meil veab, siis me näeme kuritegu, me näeme ainult osa sellest ja kui meil veab, siis me võib-olla saame veel juurde natukene tõendusmaterjali teisest liikmesriigist, saame natukene veel info, infot juurde ning siis meil on selline rahvusvaheline koostöö, mis on iseenesest küll hea, kuid kõike vaadatakse ikkagi riikide seisukohast äh, lähtedes. tehakse seda rahvusvahelise koostöö äh, baasil ning kõik äh, see äh, baseerub äh, siiski üheksateistkümnenda sajandi kokkulepetel. Neid on küll parandatud, kuni me oleme jõudnud Eurojusti loomiseni, kuid sellest kõigest ei piisa. seega Euroopa prokuratuur on järgmine samm selleks, et mainitud kuritegudega tegeleda mitte rahvusvahelise koostöö raames, vaadata ennast riikide seisukohtadest, vaid vaadates seda Euroopa-üleselt. me ei saa kõike vaadata riikide seisukohast, meil on vaja Euroopa asutust. nii, kuidas me saame siis seda, mida me tahame? millised on meie kavatsused? Euroopa-ülene asutus, see on äh, amet, see on juba niimoodi juba ma-, mainitud või nimetud. me teame kõike, mis, seda, mis puudutab kollegiaalsust, proua Karaman, vabandust. nii kui ettepanek välja tuleb, hakatakse seda arutama ka riikide parlamentides ja samuti ka Euroopa Parlamendis, kuid see Euroopa, see ei ole, kuid ükski selline liikmesriikides asuv äh, asutus ei ole kollegiaalsel alusel. Euroopa prokuratuur on aga kollegiaalne amet. see ei ole mingi äh, kolleegium. sellised vormid on head rahvusvahelise koostöö edendamiseks. meie leiame, et selline puhas kollegiaalne mudel ei ole äh, sellise asutuse iseloomuga kooskõlas. teiseks, selline kollegiaal-, kollegiaalne mudel, mis Eurojustis äh, toimib väga hästi rahvusvahelise koostöö puhul, see ei saa ole sama, sa ei saa kasutada samasuguseid reegleid, nagu Euroopa prokuratuuril on tegemist ei ole riiklike esindajatega, kelle nimetavad riigi parlamendid, vaid see on amet ja see peab olema sõltumatu. milline on meie mudel niimoodi lühidalt öeldes, ei ole mingi kaheksajalg, et kellel on, mis asub siis, mille pea asub Brüsselis ning mille haarmed on eri liikmesriikides. me tahame võtta kasutusele detsentraliseeritud mude-, mudeli või siis sellise integreeritud mudeli, see on amet, mis äh, koosneb prokuratu-, prokuröridest, meil on üks keskne äh, kontor ning äh, need on liikmesriikide prokurörid, kes pannakse paika oma riiklike prokuratuuride kaudu liikmesriikides ja nemad äh, toimetavad siis oma tegevust liikmesriikides me võtame kasutusele praegu olemad, äh, olemasolevad prokuratuurid ja nendes toimuva ning koordineerimispunktiks on siis see amet, ameti äh, direktor, kas ta on siis Brüsselis, Luksemburgis või siis ka Roomas, ma ei tea, kus see võiks olla, aga on üks keskne kontor ja me juhime siis kõikide prokuröride kokku mis on siis need plusspunktid selle Euroopa prokuratuuri juures? esiteks see, et meil on selline Euroopa-ülene nägemus, kuid lisaks sellele saab see olema esimene Euroopa õigussüsteemi rakendamise näide. meil siiamaani ühtegi rakendusnäidet ju tuua ei ole sellest äh, olulisest otsusest, me ju rääkisime siin ka Stockholmi programmist, programmist. esimest korda ajaloos äh, Euroopa prokuratuuri loomise kaudu on meil võimalik saada üle mitmetest probleemidest, vastastikusest õigusabist või rahvusvahelisest koostööst Itaalias olin, töötasin ma Austria piirile väga lähedal ning kui me saime ühe tõendi Austria kolleegilt, siis me pidime võtma kasutusele vastastikuse eh, abimeetodi, see toimub siiamaani, samamoodi homme kui meil on Euroopa prokuratuur, siis seal on Saksa, Austria, Prantsuse prokurörid kes kuuluvad ühte ja samasse kontorisse ehk siis Euroopa prokuratuuri. nii et enam ei ole tegemist rahvusvahelise koostööga, vaid selles samas ametis toimuva koostööga, seega me saame siis üle sellest vastastikuse abisüsteemist äh, ning sellel on väga suured positiivsed aspektid, näiteks tõhususe kasv ning samuti aja äh, raiskamine ei ole enam nii suur, aja kokkuhoid. ning lõpetuseks ühe minuti tahaksin rääkida veel pädevustest. mina leian, et Euroopa Komisjoni ettepanek, äh, mis paneb paika selle ameti pädevused, siis äh, majanduslike huvidega seotud kuritegevused. esimeses osas tuleb see ettepanek ilmselt sellisena välja. on oluline, et äh, võimalikult palju riike ühineksid Euroopa prokuratuuriga ning lõpetuseks tahaksin ütelda seda, et me üritame seda luua siis sellisena, seda ametit et me võtame kasutusele olemasolevad äh, vahendid, mis meil praegu juba olemas on ja siis paneme nad kõik kokku. et meil ei tuleks lisakulutusi juurde, sest äh, kui meil oleks vaja lisakulutusi, siis meil seda ametit ei loodaks, vähemalt mitte lähiaastatel. seega on tegemist sellise ametiga, paketiga, mis võtab kasutusele praegused äh, inimressursid ja praegused finantsilised äh, ressursid äh, Olafist ning siis ka liikmesriigid oma riiklike ametidega annavad oma panuse, aitäh ning nüüd annan sõna teistele. see oli täpselt kümme minutit, väga tore. nüüd lähme edasi Holger Matt kes on Euroopa Kriminaaladvokatuuri Liidu esimees, aruteludele on praegu juba baas pandud, on osutatud sellele, kui oluliseks saab olema Euroopa prokuratuur, see on esimest korda ajaloos, mille Euroopa Liit, mitte ainult liikmesriigid, vaid liik-, liik-, Euroopa Liit hakkavad äh, kohtu ette tooma äh, need isikud, keda süüdistatakse tõsises äh, piiriüleses äh, õigusrikkumises ning äh, Euroopa Liit hakka, siis kriminaalõiguse kaudu hakkab neid karistusi jagama. aitäh, härra esimees, daamid ja härrad! mul on väga raske kommenteerida ettepanekuid, mida ma veel ei tunne ning seetõttu ma üritan anda oma parima mõistagi oleme kõik äh, väga hästi teavitatud, võib-olla mõned on rohkem informeeritumad äh, kui teised, kuid kindlasti on teie huvides see, et ma Euroopa prokuratuurile keskenduksin oma sõnavõtus ennekõike. tahaksin ütelda, et Euroopa Kriminaaladvokatuuri Liit, mida ma praegu äh, esindan, on ainukene sellealane äh, liit äh, Euroopa Liidus, millesse kuuluvad äh, väga mitmed ametialade liidud ning samuti liikmesriigid. kriminaaladvokatuuri liit järgib kõiki kriminaal- ja õigusalaseid soovitusi Euroopa Liidus ning äh, me käime ekspertide koosolekutel, et saada neid äh, kommenteerida ning seetõttu ma pean rääkima eilsest hääletusest, äh, kus hääletati õigusele ligipääsule ad-, advokaatidele. see direktiiv on selline, et me see ei ole võib-olla piisav, kuid me sellist ajaloolist äh, sammu tervitame. see on äh, teekaart, äh, mis põhineb Stockholmi programmil, mis järgneb sellele, see on väga oluline samm selleks, et Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi kaitsta ning seda silmas pidades tahaksime me tänada Euroopa Parlamendi raportööri härra mm, kolleeg Antoneskot ähm, tema panuse eest, ta suurepärase diplomaatilise võimekuse eest äh, ning selle eest, et ta on läbirääkimiste ajal teemat äh, väga hästi käsitlenud. daamid ja härrad, Euroopa Komisjoni ettepaneku puhul peab ütlema, et äh, väga paljud küsimused on lahti Euroopa äh, prokuratuuri äh, struktuur, mis peab olema samal ajal detsentraliseeritud, kuid samas peab olema seos Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil, Eurojustiga, Olafiga, ta peab olema sõltumatu nii poliitiliselt kui ka muidu ta peab olema vastutustundlik, ta peab järgima menetluslikku raamistikku ning nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil peab ta lahendama erinemeelsusi juurdluste läbiviimisel ja süüdistuste esitamisel. ning sellega seotult ma pean siis esile tooma neliteist viit äh, poliitilist põhimõtet, äh, mis me oleme tuvastanud siin Euroopa Kriminaaladvoka-, siis me, Euroopa Kriminaaladvokatuuri Liit on need punktid pa-, pannud paika ja me oleme neid küsimusi arutanud advokaatide äh, seas nii Euroopas, Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil nagu Saksamaa advokatuuris. Nemad näiteks on esitanud oma arvamuse selle kohta ning mina tahaksin rääkida praegu kõige olulisematest põhimõtetest, neljateistkümnest olulisest põhimõttest. piisav Äh, tõendusmaterjal selle kohta, et tuleb luua prokuratuur. ma mõistan, et äh, härra Kessler teab, et seda peab, äh, seda on vaja, seda, seda prokuratuuri, kuid meil on vaja poliitilist tuge. ma tahaksin, et teie toetaksite seda seisukohta. teine punkt on see, et mõningate juhtumite puhul peavad olema piirangud, juhul kui liikmesriigid ei suuda süüdistust äh, esitada. ning sellised sisulised küsimused, äh, mida saab siis äh, kaasata kaasproportsionaalsuse küsimuse alla, mis on kooskõlas lepingu kaheksakümne kuuenda artikliga liigi, riigi pädevuste ning äh, juriidiliste isikute vaheline seos. nii et siis Eurojustil oleks võimalik saada rohkem rahalisi vahendeid äh, ning võtta tõsiselt seda ülesannet, et äh, kodanike põhiõigusi kaitsta ning seega see Euroopa prokur-, prokuratuuri kaitsemeetmed peavad olema väga kõrgel tasandil, eh, samuti sellistes hallides eh, piirkondades, eh, mitte ainult miinimumstandardid, vaid oluline on jõuda selleni, et meil oleksid kvalitatiivsed vahendid kasutusel ning et selle tuleviku institutsioon oleks hästi üles ehitatud. tõendite kogumine peaks äh, olema jälgitud äh, äh, kõige kõrgemal tasandil ning see on äärmiselt oluline, võttes arvesse juurdluste ja öö, siis parima kohtualluvuse otsimise puhul me siin peame möönma või tunnistama neid ohtusid, mis siin on. mis puudutab menetlusi, siis nii Euroopa kui ka liikmesriikide kohtutes on see praegu oluliseks teemaks kui asi on negatiivsetes küsimustes, selliste ähm, sunnimeetmete puhul ning teiseks tasakaal ja koordineerimine riigi pädevuste ja Euroopa Liidu pädevuste vahel. kui tulevikus asutatakse Euroopa prokuratuur, siis millised saavad need suhted olema Olafiga ja Eurojustiga? poliitiline ja demokraatlik kontroll, ning sõltumatus Euroopa prokuratuuri puhul ning äh, aruandluskohustuse küsimus samuti. hierarhia ning Euroopa Liidu pädevuste, liikmesriigi pädevuste koordineerimine on igapäevases tegevuses üsna keeruline küsimus kriminaalasjades ähm, ning on väga huvitav näha, milliste lahendustega välja tullakse, siis mis, mis on nagu komisjoni ettepanekus konkreetselt kirjas kümnes jurisdiktsioonide äh, küsimus, kus on tegemist äh, näiteks äh, segajuurdlustega või segaküsimustega, siinkohal me teame, et tule, Euroopa prokuratuur peab keskenduda Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine peaks olema siiski üks äh, oluline aspekt. nüüd siis äh, süüdistuse esitamine ja kohtu ette toomine äh, ning siis õiguskaitse olemasolu ning siin tuleb tunnistada, et jääb õhku veel küsimus, et hakatakse otsima paremat kohtualluvust selliste kohuste, kohtuotsuste e, e, e, puhul. ning lõpetuseks tahaksin tuua välja ühe olulise küsimuse, see on siis tõlgendamise küsimus, et kaitse saaks samuti endale ligipääsu andmetele kaitsele orienteeritud punktide puhul me peame olema kindlad, et meil on õiguslikult äh, siduvad äh, menetluslikud režiimid, nagu näiteks äh, Euroopa prokuratuuri menetluste puhul kaheksakümmend kuus lõige kolm siis aluslepingus. Need on menetluslepingud mis peavad äh, olema Euroopa prokuratuuri puhul kaasatud, kaitseklauslid, aga ka konkreetsed äh, äh, sätted õigusliku abi andmisel Euroopa prokuratuuri poolt. nii palju siis minu poolt praeguseks. Now... suur tänu, härra Matt! ja nüüd ma tahaksin tõesti teile öelda, et Euroopa Parlamendis on äh, tõlkega töö tõlgid on aga tööle määratud kuni kella poole üheni, nii et aeg läheb napiks, äh, nii et olge head, palun minuti-pooleteise jooksul esitage omad küsimused, sellepärast et muidu ei jõua me üldse kommenteerimisvooru juurdegi. nii et olge head, hoidke kinni oma kõneajast äh, minut või poolteist, sellepärast et kell kaksteist kolmkümmend lähevad tõlgid ära ja siis oleme me inglise keelega siin omapäi hakkame siis pihta sellest, et äh, härra Albrecht soovis sõna. Thank you very much. Try to make it in one minute, please. And I will try to keep it uh, very short. ma üritan väga lühidalt rääkida. E, räägiksin Euroopa e, prokuratuurist. mina arvan, et kõige olulisem e, sellele ametile oleks, et tuleb saada liikmesriikide usaldus, äh, samuti liikmesriikide prokuröride, kodanike ja parlamentide usaldus. minu arvamus ei ole see, et me peaksime praegusel hetkel äh, tingimata äh, Olafi pärast muretsema, me peaksime peaksime kontrollimeetmed mm, välja töötama, aluseks võttes olemasolevaid lepinguid ning eh, peaksime eh, sõlmima sellise eh, aluslepingu, mis vastaks olemasolevatele standarditele liikmesriikides. ma arvan ühtlasi, et oleks väga oluline, et praegu kohal viibivad kolleegid ja Euroopa Parlamendis jälgiksime väga tähelepanelikult Euroopa Komisjoni ettepanekuid, sest me ei saa kiirustada seda tööd teha, tegu on väga olulise sammuga me ei tohiks kiirustada, peaksime tegutsema nii, et äh, me suurendaks usaldust ja äh, koostööd liikmesriikide vahel, aitäh! Thank you, now Mr Mikkelson from Norway. härra Mikkelson Norrast saab sõna. Dear colleagues uh,, I would like to thank Mrs, you. siiski proua parandab äh, härra esimees. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle koosoleku korraldamise eest. Äh, meie päevakord on täis akuutseid küsimusi. Äh, koostöö Euroopaga on väga oluline ja ma tahaksin seetõttu karistamatuse küsimuse tõstatada siin tõsiste kurjategijatega seotud mõrvad või seksuaalne väärkohtlemine äh, on tavaliselt sellised kuriteod, kus inimesed, kurjategijad pagevad pärast teistesse riikidesse ja varjavad ennast seal Äh, õiguskoostöö on muidugi väga hea asi, aga sellised kokkulepped äh, tavaliselt ei vii äh, selleni, et kurjategijad ka õiglase kohtumõistmise osaliseks saavad. näiteks võib-olla niimoodi, et kurjategija pageb oma koduriiki, kus ei ole väljaandmislepingut selle riigiga, kus kuritegu aset leidis. konkreetne näide, kahe tuhande kaheksandal aastal vägistati ja tapeti Londonis Norra tudeng, politsei andis välja Jeemeni kodanikule äh, vahistamismääruse, aga see äh, kurjategija oli juba Jeemenisse põgenenud. Äh, Ühendkuningriigi ja Jeemeni vastu vahel ei ole väljaandmislepinguid ja seetõttu praegu naudib ta lihtsalt seda, et tema ametivõimud kaitsevad tema positsiooni oma koduriigis. kas oleks võimalik luua sõltumatu õigus amet, mis äh, uuriks selliseid äh, tõsiseid piiriüleseid äh, kuritegusid. ette on pandud ka, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus võiks mängida siin rolli selliseks uueks õigusinstitutsiooni ellukutsumiseks ehm, mulle tundub, et me peame karistamatuse vastases võitluses tegema ära rohkemat. olen käinud ka OECE e kohtumisel ja vastavalt sõna võtnud ma loodan, et äh, koostöö justiitsasjades tulevikus Euroopa Liidus võiks kaasata ka diskussiooni, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid koostööd teha selleks, et keerukate piiriüleste äh, kurjategijatega toime tulla, kes on pärit kolmandatest riikidest. aitäh, ma üritan teha väga lühidalt mingit segadust poliitilises mõttes ei ole, kuid juriidilises küll eriti mis puudutab Euroopa prokuratuuri loomist. seega tahaksin äh, tuua välja selle, et see oleks nüüd esimene kord, kui üks prokuratuur äh, põhineks äh, homogeensetel alustel. seega on vaja tegeleda sellise moodusega, kuidas äh, karistusmenetlusi hakatakse läbi viima, samuti ka pädevuste küsimus on oluline. mida ma nüüd räägin sellest äh, karistusasjade modaalsusest? ma ei tea, kas nüüd siis Euroopa prokuratuur peab äh, kari-, kriminaalõiguses saama eksklusiivsed õigused või siis hakkab ta konkureerima riikide prokuratuuridega seega juriidilistes küsimustes hakkavad kõik menetlused äh, lihtsustuma, sest Euroopa prokuratuur hakkaks äh, tegelema äh, teiste prokuratuuride tegevuse koordineerimisega. kui aga on juriidilised küsimused, mis on äärmiselt tõsise loomuga, siis pannakse paika teatud kriteeriumid ja otsused ning materiaalõiguslikud küsimused tuleb kasutusele võtma seega ma tahan ütelda, et need äh, valiku, äh, küsin, millised äh, seadust kohaldada, seose, on seotud eeljuurdluse küsimustega ning samuti tekivad siin mitmed pädevuste ristuvused kogu territooriumil kui me räägime piigi, piiriülistest kuritegudest, siis siin osutatakse juba sellele reaalsusele, mis toimub, nimelt et need äh, kuriteod viiakse läbi erinevatel territooriumidel, eri liikmesriikides, seega on vaja valida. ma viitan siin äh, materiaalõiguslikudele äh, sätetele, mis on liikmesriikides ning selguse mõttes peaks olema kõik paremini paika pandud siin on olemas teatud hüpoteesid äh, ning võimalused on siin väga mitmesugused. peaksime vältima kohtualluvuse vahelisi konflikte, kuid samuti pädevuste konflikte, mida on väga raske vältida sest liikmesriikidel ei ole võimalik edasi minna. Euroopa prokuratuur käib, äh, siis võtab endale aluseks Euroopa äh, äh, kriminaalmenetluslikud sätted. ning Euroopa süsteem eeluurimise puhul peaks olema koordineeritum ja see peaks olema tehtud läbi liikmesriikide kui ei, siis muutub see väga keeruliseks, sest tuleb võtta arvesse eh, karat-, garantiitasemeid erinevates liikmesriikides. mis puudutab Itaaliat, eh, siis ma pean osutama nende garantiide andmise raskusele, vaid ka sellele, et Ita-, Itaalias on põhiseaduses eh, artiklis sada üksteist paika pandud säte, mis paneb paika äh, protsess, menetluse toimimise ning äh, ka eeluurimise. Äh, jällegi, ütleb esimees, aja küsimus on väga tähtis, sellepärast et tõlgid lähevad ära küll, aga lõunat pakutakse meile väljas, nii et olge hea, tehegem kiiremini. härra Van Kosten ja Hollandist, palun. suur tänu härra esimees, lubasin lühidalt teha. tahaksin tänada kõiki neid, kes on andnud meile täna äh, ülevaate ja väga head sissevaadet tegelikult äh, sellesse teemasse. mõeldes Euroopa prokuratuurile, on küsimus selles, et kuidas me läheme edasi. ja ausalt öeldes mulle jääb mulje vähemalt äh, Hollandi kolleegidelt, et mitte kõik ei ole väga rõõmsad Euroopa tasandi prokuratuuri loomise Äh, ideedest kuuldes. Äh, kuidas siis, kui Euroopa prokuratuur juba toimima hakkab, äh, saame me takistada, et Euroopa prokuratuur teeb rohkem kui see, mis ta mandaadis on kirjas? äkki härra Kessler saaks vastata sellele? suur tänu! härra Kalist, palun Poolast! suur tänu, härra esimees, tegemist on võib-olla väga akuutse teemaga. Äh, aga võtmeküsimus on järgnev. kas Euroopa prokuratuur garanteerib õiguskaitse või kas sellel on olemas ka oma juurdluste algatusõigus ning läbiviimise õigus? Need on põhiküsimused minu jaoks. ma olen Poola äh, pro prokuratuurisüsteemi ümberreformimisega tööd teinud ning ma arvan, et äh, prokuratuuri ülesanne tegelikult äh, seisneb õiguskaitse andmiseks, andmises. politsei on see, kes kogub andmeid ja juurdleb, aga prokuratuur on see, kes otsustab, kas menetlusi alustatakse või mitte. mis puudutab Euroopa Liidu äh, pädevusi, siis see on ainukene, mis on vastuvõetav lahendus meie jaoks. Ühendkuningriigi esindaja palun järgnevalt. suur aitäh äh, Euroopa Liidu komisjoni nimel äh, Lordide Kojast loodan ma, et Eurojustist, Eurojusti osa, osas jääb ka äh, Äh, Ühendkuningriik äh, osalema. meie osalemine on väga oluline selleks, et kaitsta äh, kodanikke nii Ühendkuningriigi kontekstis kui ka Euroopa Liidus tervikuna. parlamendi analüüsi taset, selle üle otsustavad parlamendid ise, see ei tohiks olla kindlasti Euroopa Liidu õiguspädevuses, aga parlamentaarne Äh, kontroll ei tohiks kindlasti eeldada ka kontrolli juurdlusküsimustes. me peaksime lähtuma eelkõige olemasolevatest mehhanismidest, äh, meile sobib väga hästi idee ühtlast, ühtsetest äh, juurdlusmeeskondadest. Euroopa-ülese prokuratuuri kohta ei ole küll minu kolleegid midagi öelnud, aga valitsus peab selle heaks kiitma või toimub referendum. härra Makiannis Kreekast, palun suur tänu! me oleme nõus äh, nende kommentaaridega, mida juba meie eelkõnelejad on teinud. me usume, et Euroopa prokuratuur oleks kindlasti institutsioon, mis viiks meid koostöös äh, suure sammu edasi. see aitaks äh, toetada õigusküsimusi meie ühtses Euroopa ruumis kas meil on mingisugune alternatiivne süsteem, ma ei tea, ma ei saa ka aru täpselt, kuidas äh, täpselt see amet tööle hakkaks, kas siin oleksid siis äh, siseriiklikud äh, prokuratuuri, prokurörid, kes töötaksid äh, Euroopa-ülesel tasandil, kust saada inimjõudu. igal juhul on oluline see, et me peaksime püüdma äh, hoida kokku kulusid ma arvan, et Euroopa Liidu karistused peaksid olema inimkaubitsejatele ja korruptsiooni eest võimalik määrata mingisugusel nimekirjal põhinevalt. see oleks oluline esimene samm minu arust. suur tänu! ma tahaksin öelda, et tõepoolest me töötame finantshuvide kaitset alal Euroopa Liidus ja meil on ettepanek, mille eesmärk on panna paika terve rida definitsioone, millised on kuriteod, mida peaks sellesse nimikirja kaasama ja millised on sanktsioonid, mis peaksid olema siis miinimumstandardiks kõikide liikmesriikide jaoks. edasi Saksamaalt härra Sensburg, palun suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka selle eest, et Need äh, liikmesriikidest äh, tulnud äh, esindajad saavad kõik siin oma emakeeles rääkida. kui me räägime siin koostööst Euroopa tasandil, siis on loomulikult liikmesriikide parlamentide kaasamine väga olulise tähtsusega isegi siis, kui alusleping artikkel kaheksakümmend kuus annab ainupädevuse siin Euroopa Liidule, peaksime me ikkagi lähis lähimuspõhimõttest rääkima. Saksamaa parlamendil on see teema kriitilise tähtsusega ja kui kolleeg Albrecht just rääkis, et karistusmenetluse osas tekivad eh, suured küsimused, tegelikult ongi ju see eh, artikli kaheksakümmend kuus eh, ala, siis kui lähimuspõhimõttest ikkagi lähtuda, eh, siis eh, artiklis kaheksakümmend kuus ei ole kirjas, et me karistusmenetluses saame ühist eh, tööd teha. nüüd küsimused Euroopa prokuratuuri osas. legitiimsus on siinkohal ju hoopis teistsugune kui siseriiklikel prokuratuuridel ja küsimus, tekib küsimus, et äh, Äh, kuidas on võimuvahekorrad äh, siseriiklikel prokuröridel ja Euroopa prokuröridel ning äh, kui palju peavad liikmesriikidest inimesed, nii politseijõud kui ka prokuratuur panustama Euroopa prokuratuuri töösse, mis on ju väga oluline, et koostööd üldse teha ning kuidas äh, neid keerukaid suhteid äh, äh, liikmesriikide tasandil koordineerida või koordineeritakse seda kõike Euroopa prokuratuuri kaudu. meil on siin väga palju õigusakte just liikmesriikide pädevuses, erinevad uurimistegevused ja andmed, kuidas neid jagada. mul oleks soov, et komisjon ei jõuaks äh, just suvevaheajal äh, nende küsimuste arutamiseni, sellepärast et kui liikmesriikide parlamentides on puhkus, siis on väga raske seda kõike arutada. Äh, suur tänu, et äh, võtsite kokku omad märkused ja küsimused siin ja sealpool paneeli. ma saan aru, et konkreetseid küsimusi on küsitud kahele paneeli liikmele, Eurojusti esindajale ja kes sooviks ja muidugi te soovite teha veel märkusi, ütleb härra esimees, ma palun, kutsun üles, hoidke kinni ajast, sellepärast et äh, tõlgid on meile äh, lubanud mõned lisaminutid, ütleb härra esimees, aga olge mm, head, tehkem palun niivõrd lühidalt kui võimalik. suur tänu äh, härra esimees, ma arvan, et see on väga oluline teema ja ma püüan äh, Äh, mõningaid äh, küsimusi siin arutada, mis ka võib-olla härra Kesslerile on esitatud. Äh, loomulikult oluline samm on vaja edasi teha, meil on vaja usaldusväärsust Euroopa Liidu liikmesriikides ning seda, et otsustada, milline jurisdiktsioon siis kehtib sellepärast, et Euroopa prokuratuur tähendab seda, et osa liikmesriikide pädevust antakse ära. kui me saame selle ambitsioonika visiooni ellu viia, siis Euroopa prokuratuur ei ole ilmselt äh, mingisugune väga toimimisvõimeline institutsioon. Äh, keegi praegu Euroopa Parlamendi tasandil näib, ei tea, kuidas see töötab, äh, samuti me ei tea, kuidas selle operatsioonid toimuksid ja samuti liikmesriigid ei ole selle ideega üldse pärid nii et selleks, et see Euroopa prokuratuur saaks üldse minimaalseltki töötada, on vaja kollegiaalseid suhteid vähemalt liikmesriikide suunalt. seda on vaja kindlasti silmas pidada ma olen kuulanud ära äh, rahvusparlamentide esindajaid ka ja me peame mõtlema selle üle, et kuidas äh, selle, seda tööd organiseerida. komisjon ei ole meile kinnitanud, kuidas see aset leiaks, me peame igal juhul jätkama koostööd Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. esimees äh, sekkub, kellel on veel vajadus siis nüüd viimast minutit kasutada, kas härra Kessler äkki? muidugi siin on konkreetseid aspekte öeldud Euroopa prokuratuuri kohta, nii et teie viimane minut läks käima. mul ei ole mingisuguseid ambitsioone ühe minutiga teile mingisuguseid küsimusi ja küsimuse vastuseid siin öelda, sellepärast et te ilmselt ka ei oota minult seda, et ma ühe minuti jooksul seda teen. aga ma tahaksin kõiki tänada, kes on panustanud nii saalist kui siit paneelist, sest te olete tegelikult meid hulga edasi aidanud, sest te olete andnud meile edasi oma mõtteid ja emotsioone selles äh, endiselt käimasolevas äh, diskussioonis komisjonis. aga loomulikult, äh, kui komisjonil on see tekst olemas, siis algavad tõelised diskussioonid Euroopa Parlamendiga, rahvusparlamentidega ning ka nõukoguga. see on ju ilmselge. nii et me ei hakka siin ühe minuti jooksul midagi lahendama. aga ikkagi, olles teid kõigi tänanud, siis ma tahaksin teile ka öelda, et kõik need teemad, mille te olete tõstatanud, neid on juba kaalutud, me oleme mõelnud selle peale. Te minu kõnes seda ei eh, kuulnud, eh, sest ma ainult rääkisin kümne minuti jooksul, aga ma tahtsin tagada teile kõigile, eriti eh, Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektor Lebe ja teised, me oleme iganädalaiselt kohtumas äh, seda Euroopa erinevate prokuröridega, valitsustega, juristidega, vahel ka rahvusparlamentidega. ja need mitteametlikud kohtumised, mis äh, toimuvad, üks näiteks on toimumas kohe täna pärastlõunal, mm, ühe läbi, ühe liikmesriigi me neid asju räägi, läbi rääkima hakkame täna nii et kõik need teemad, mille te olete tõstetatud, neid juba kaalutakse praegu, aga ma tahaksin ikkagi äh, ühte asja öelda, mida, mis jäi minu ettekandest välja, mis ehk saaks vastata mõningatele teie esitatud küsimustele. loomulikult Euroopa äh, prokuratuur on täieõiguslik, nii et äh, selle tegevused toimuksid äh, kohtu kontrolli all, kohtuniku kontrolli all nii et täielik õiguslik kontroll on selle üle, mida Euroopa prokurör teeb ning eraldi sätted on selleks, et kohtuniku luba on vaja selleks, et mingisuguseid äh, sekkuvaid äh, juurdlusi läbi viia. see oli vastus äh, eraldi just Itaalia kolleegile. kõik lähtub sellest, milline on liikmesriigi õigusandlus, kus kohas see uurimustöö toimub loomulikult liikmesriikide õigust me rakendame, aga Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament on samal ajal ka kaasatud, eh, tagamaks eh, PIF direktiivi järgi eh, ühtset alust. nii et meil on vaja ühtset alust kriminaalasjades selliste kuritegude uurimiseks ning me kasutame ka menetlusõigust kriminaalvallas Äh, mis on liikmesriikidest. nii et Euroopa prokuratuur järgib neid kõige kõrgemaid äh, standardeid. härra Matt, äh, jah, üks minut, suur tänu. ma olen aru saanud, et teist paljud, eriti liikmesriikidest, jagavad neid samu muresid kõik, kes on huvitatud detailsemalt informatsioonist saavad ECBA.org lehelt rohkem informatsiooni Euroopa prokuratuuri kohta. seal näete te ka täpselt, kuidas on teil võimalik meiega ühendust võtta ja ma tahaksin öelda, et me esindame oma öö, äh, liikmeid ja seal on kolmkümmend viis riiki kaasatud, nii et me võime pakkuda igal juhul äh, kriminaalmenetluse osas oma kogemust ning öö, äh, sellest dokumendist te leiate kindlasti ka eh, tausta dokumentide kohta ja ka lähimuspõhimõtte kohta. suur tänu, ütleb eh, härra esimees, suur tänu osalejaid, eh, tänab ka tõlke. ja lõunat pakutakse just nüüd praegu siin ukse taga, nautige ja alates kella kolmest räägime me justiitskoostöös tsiviilasjades. kolm kohtume jälle.